Allora. Care kolleege, e cari kolleegi. head kolleegid, tere hommikust. Saluto. tervitan äh, nõukogu presidenti ja komisjoni presidenti, kes on täna siin ülemkogu tippkohtumiste järgselt, mis toimus seitsmeteistkümnendast kahekümne esimese juulini kaks tuhat kakskümmend. kooskõlas äh, kodukorra artikliga viiskümmend neli olen kokku kutsunud erakorralise parlamendi täiskogu täna alates kella üheksa kolmekümnest, selleks et parlament saaks äh, arutleda taastekava ja mitmeaastast finantsraamistikku aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. tänas, tänane osa istungjärk jätkub. Te olete saanud teabe arutelude ja hääletussessioonide kohta meili teel, kas on kommentaare? kui ei ole, siis on päevakord vastu võetud ja see avalikustatakse täiskogu veebilehel sellega on päevakord paika pannud, pandud. protokoll ja tekstid, mis võeti vastu juuli esimesel osaistungjärgul, kas nende kohta on kommentaare? kui ei ole, siis äh, on protokoll vastu võetud. on ka mõned teadaanded. Saksamaa pädevad asutused on äh, teavitanud, et Manuela Viba on valitud parlamenti härra Klaus Pugneri asemele ja see kehtib alates kuueteistkümnendast juulist kaks tuhat kakskümmend üheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksateist võttis äh, Euroopa Liidu kohus äh, vastu otsuse ja vastavalt ka äh, muude kohtuvõimude otsustele on äh, valitud äh, lisaks täiendavalt uus parlamendiliige. ma tervitan uusi äh, kolleege. Nad asuvad tööle parlamendis ja vastavates komisjonides ja hakkavad nautima kõiki õigusi ja kohustusi, mis on sellega seotud roheliste fraktsioon andis teada muudatusest äh, komisjoni liikmesuses, mis kehtib alates käesolevast teadaandest alates. nüüd äh, presidendi teadaanne. härra Vipa saab ITRE komisjoni liikmeks ja SEDE allkomisjoni liikmeks, suur tänu nüüd äh, liigun edasi otse meie päevakorra juurde. ehk siis äh, ülemkogu ja nõukogu ja komisjoni teadaanded. härra president ja head kolleegid, enne kui äh, alustame arutelu, siis soovin väga kiireloomulise küsimuse täiskogu tähelepanu alla tuua. see on olukorda Vahemerel. me nägime me oleme näinud äh, tegevust Türgi poolelt äh, ja ka otsus Hagia Sofia kohta, mis äh, on näide religioossest šovinismist. Hagia Sofia on re-, rahu sümbol ja see on nüüd muutunud. Türgi pool on võtnud erinevaid otsuseid ja ma mainin, et tegemist ei ole ainult Äh, Türgi ja Küprose küsimusega, vaid äh, kogu Euroopa küsimusega ja seega minu ähm, palve on ähm, presidentidele Michelle ja von der Leyen, et me räägiksime olukorrast Türgis ja Küprosel, me peame dialoogi avatuna hoidma, kuid praegu peame me ka tegutsema ja me peame mõtlema selle üle, kas määrata sanktsioonid Türgile ja me peame seda tegema praegu. ma soovisin selle tuua täiskogu tähelepanu alla Grazie, president Weber. suur tänu, esimees Weber. ma palun nendel kolleegidel, kes täna siin on, kanda oma maske oma kohal istudes, see tuleneb meie kodukorra reeglitest praegu. ja nüüd annangi kohe sõna president Michelle'ile, et ta saaks esitleda erakorra, äh, korralise ülemkogu tulemusi härra president ja daamid ja härrad, austatud saadikud, neli päeva ja neli ööd kestsid läbirääkimised väga keerukatel teemadel. me jõudsime kokkuleppele taastekava ja Euroopa eelarve osas. ja praegu olen ma veendunud, et see otsus on pöördeline Euroopa ajaloos. me toimisime kiiresti ja erakorraliselt. me jõudsime kokkuleppele enam kui ühe koma kaheksa triljoni euro osas. see otsus on tohutu suur võrreldes Euroopa majanduse suurusega. Euroopa reaktsioon on, Euroopa eelarve on suurem kui USA või Hiina oma ja see kokkulepe on esmakordne mitmel viisil. esimest korda Euroopa ajaloos oleme otsustanud kollektiivselt rahastada kulutusi. samuti on see esimene kord, kui meie eelarvefondid on seotud kliimaeesmärkidega. samuti on see esimene kord, kui meie eelarve on otseselt seotud õigusriigi põhimõtetega. ma olen kindel, et Euroopat tasub jälgida tulevikus täna esitlen teile kokkulepet, milles jõudsime ühehäälselt kokkuleppele kõik kakskümmend seitse Euroopa Liidu riigijuhti pidid äh, tegema järeleandmisi selleks, et midagi kätte saada. tegemist on äh, tugeva ja ambitsioonika kokkuleppega Euroopa jaoks. see on tugev, see on tasakaalukas. see võimaldab toetada meie kolme ühist äh, eesmärki milleks on kõigepealt äh, taastefond. selle eesmärk on äh, tegeleda koroonakriisi tagajärgedega, selle suurus on seitsesada viiskümmend miljardit eurot, kolmsada üheksakümmend toetustena, kolmsada kuuskümmend miljardit äh, laenudena. ja see on suunatud kõige tugevamalt mõjutatud piirkondadele ja sektoritele. see aitab kaasa ka kliimamuutuste vastu võitlemisele ja me tagame, et taastefondi rahasid kulutatakse vastutustundlikult. nüüd eelarve osas otsustasime äh, tuhat seitsekümmend neli ähm, miljardit eurot selle eesmärk on ähm, konvergentsi toetada. siin äh, on küll teatud vähendamised toimunud võrreldes komisjoni ettepanekuga kui me vaatame võrdlust praegusega, siis me näeme, et MFF ja taastefond tegelikult kokku on äh, äh, suure, on kokku suuremasummalised kui praegune eelarve. ja on ka suuremaid vahendeid ette nähtud erinevateks programmideks, näiteks Euroopa Horisont Erasmus. ja meil on olemas ka erireserv Brexitiga kohanemise jaoks. sest äh, olene-, olenemata sellest, kas kokkulepe tekib, meil on vaja toetada neid riike ja sektoreid, mida Brexit kõige rohkem majanduslikult mõjutab. on ka üks teema, mis äh, on tõmmanud väga palju tähelepanu siin. see on äh, niinimetatud tagasimaksete küsimus. tagasimakseid suurendatakse äh, nelja riigi jaoks, nelja täiendava riigi jaoks seda lõpetuseks omavahendid. omavahendid võivad osutuda äh, pöördeliseks äh, Euroopa Liidu tulevases eelarves, sest me tahame tegelikult palju enamat, kui me mõned nädalad ette kujutasime. meil on muidugi vaja täpsustada poliitilist kalendrit, ja mõned tahavad kindlasti näidata seda, et on vaja komisjoni ettepanekule veel juurde vahendeid ja sellepärast me otsustasimegi eh, MFF-i järgi ka eh, tagasimakseid. Mm, tegelikult on poliitilises plaanis finantsraamistik väga võimas selleks, et tõesti toetada meie otsuseid, see paneb kohustused nii eh, komisjonile, parlamendile kui ka liikmesriikidele, nende juhtidele Äh, olgu meil siis tegemist äh, digimaksuga, süsinikumaksuga piiril, finantstehingumaksuga äh, või mõne muu maksuga, on vaja poliitilist demokraatlikku debatti pidada nende üle, nii nagu Euroopale kohane eh, ning on vaja kaasata ka liikmesriikide parlamente, see on muidugi väga hea, see on keskne küsimus meie pikaajalises suunavõtmises nüüd äh, Euroopa Parlamendil on äh, elutähtis roll äh, nendes aruteludes ja sellepärast ongi vaja siin arutada neid küsimusi institutsioonide vahelise lepingu järgi on juba ette nähtud, et me seadusloomes arutame neid küsimusi koos ja muidugi Äh, Recovery and Resilience Fund ning teised kuluprogrammid, mis meie äh, ette pakkusime, et need vajavad arutamist, meie ettepaneku lõikes üks on ka öeldud, et äh, nõukogu ja parlament tuleb kaasata selleks, et arutada läbi meie kulusid järgmisteks aastateks, nüüd nüüd tahaksin veel meenutada, et Äh, umbes äh, viis aastat tagasi äh, ühel nädalavahetusel oli kakskümmend seitse riigijuhti koos ümber laua ja tõstatati küsimus põhiõigustest ja õigusriigi põhimõtetest. see ei ole mingi eesmärk, vaid see peaks olema etapp, Ehm, mida me läbisime siis ja tahaksin siinkohal tõmmata selle paralleeli või, või, või näidata neid seoseid ehm, meie eelarve ja õigusriigi vahel. igalühel on oma kontrollifunktsioonid, nii Euroopa Parlamendil, nõukogul, nõukogul samuti on oma vastutus, ehm, tuleb pidada poliitilise orientatsiooni debatti ja õigusriigi küsimusi ei tohi Äh, kuidagi kahe silmale, äh, silma vahele jätta, see on eluline küsimus äh, meie jaoks ja jääb jätkuvalt demokraatliku debati keskmesse. tahaksin seda meenutada teile ja nüüd mõni päev tagasi ületati kuuesaja tuhande surnu piir, see on see arv see on nende, nende inimeste arv, kes on Covidi tõttu surnud maailmas ja me kahjuks pidime isikuvabadusi, liikumisvabadust radikaalselt piirama selle pandeemia tõttu ja ka nüüd me saame aru, et äh, maailm on muutunud, peab, me peame olema palju tugevamad, palju kaasavamad äh, ja see on äh, meie kõigi kohustus. see kokkulepe, mida ma siis teile täna tutvustan, on minu silmis küll eelkõige finantskokkulepe, aga reaalses elus on see midagi palju enamat. kui me seda arutame, siis siis näeme, et see näitab meile suuna, kuhu hakkab Euroopa projekt liikuma tulevikus. see on ajalooline hetk, noh muidugi teile võib tunduda see natukene romantilise lähenemisena, aga ei, see on ajalooline hetk, kui otsustatakse konsensusena investeerida Euroopa Liidu majandusse, uuendada Euroopa majandust. me oleme nüüd kolmekümneks aastaks endale nii-öelda abielulepingu sõlminud ja eh, rohkem kui kunagi varem eh, on see ka signaal eurooplastele, et te võite kindlad olla, Euroopa Liit on tugev, eh, kindel ja seisab kindlalt kahel jalal. tänan Grazie, president Michel La.... suur tänu. annan nüüd sõna komisjoni presidendile, proua von der Leyen, palun kuussada tuhat ohvrit, selle tapja viiruse ohvrit on loetud kokku kuussada tuhat elu, mis on liiga vara lõppenud, aga see on tegelikult ainult võib-olla pool eh, nendest, selles kirjelduses meil on jäänud sellest maha poolikud pered, inimesed, kes jäävad meie südametesse, eh, meie mälusse, aga pandeemia ei ole kahjuks veel lõppenud. ning selle eh, kurva Äh, matuserongi taga järgnevad tõsised mõjud meie majandusele, kodanikele, ettevõtetele, kõik võitlevad, kõik kannatavad. see pandeemia äh, tabas meid aasta algul, aga tänase päevani näeme neid statistikakõveraid, näeme, kuidas äh, lahkunute arv kasvab, kuidas kasvavad lõhed, me oleme kuulnud hävitavat kriitikat, maailm on lõhenenud lõuna ja põhja vahel, lääne ja ida vahel, räägiti koroona võlakirjadest, olukord on väga tõsine. aga meil oli mit-, meil ei olnud valikut. ja nüüd see kokkulepe, mis saavutati, saavutati valitsuste vahel ilma ühenduse meetodita, ilma Euroopa Parlamendita, aga tuletan teile meelde, me, meile ei olnud veel kaks aastat peale ettepaneku tegemist antud heakskiitu Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmiseks. ja siis otsustasime, et teeme ühe tõeliselt euroopaliku ettepaneku, et neid vanu ähm, harjumusi ületada, sest äh, meil on vaja Euroopat taaskäivitada, meil peab olema Next Generation EU projekt. Is not austatud parlamendiliikmed, me kõik teame, et Euroopa ei ole veel probleemi lahendanud. aga me näeme, et paremad ajad paistavad. mitte ainult vanad uskumused ei ole kõrvale heidetud, tabusid ei ole murtud, vaid me oleme jõudnud uude hetke, me oleme ühendunud, me oleme ühiselt otsustanud, otsustanud äh, leida selle raha, leida selle kapitali turgudelt selleks, et võidelda kõige suurema finantskriisiga. Next Generation EU on täiesti ainulaadne taastekava, see koosneb seitsmesaja viiekümnest miljardist eurost selleks, et toetada neid, kes on kõige rohkem kannatanud. seitsesada viiskümmend miljardit selleks, et meie ühtset turgu tugevdada, seitsesada viiskümmend miljardit selleks, et investeerida meie roheleppesse, digitaliseerimisse, meie ühtse turu kaasajastamisesse, meie vastupidavusvõimesse ja loomulikult see, et kakskümmend seitse riiki lepivad kokku milleski sellisel mõõtmel ja et see niimoodi läks, selleks oli vaja julgust, selleks oli vaja poliitilist tahet ja loomulikult oli vaja teha kompromisse. see ei saanudki olla lihtne. aga midagi, mis peaks olema saavutatud, selle nimel on vaja ka tööd teha. ja suur tänu Charles Michelile selle usaldusväärse juhtimise ees sellel hetkel ja vaadake, kuhu meie võitlusvaim on meid viinud. veel mõn-, mõni aeg tagasi oli neid, kes tahtsid rahastada seda kava ainult laenudega ja, ja anda välja ainult laene aga nüüdseks leppisime kokku, et kolmsada üheksakümmend miljardit makstakse välja toetustena ja kolmsada kuuskümmend laenudena ja tõepoolest komisjon ja parlament oleksid tahtnud, et see toetuste osa oleks suurem, aga võrreldes sellega, kus me olime mõnda aega tagasi, on see tohutu edasiminek ja ja sellest on suur abi. investeerime reformidesse, mis on seotud meie Euroopa väärtustega meie riigipõhistele soovitustele tugineme selles ja kuna tegu on Euroopa investeeringutega meie Euroopa Liitu, siis on ka möödapääsmatu see, et Euroopa Parlament on siin keskse tähtsusega samuti. kaasseadusandjana on Euroopa Parlamendil täielik sõnaõigus selle rahastu väljakujundamisel ja selles, kuidas see hakkab toimima. komisjon tagab täieliku läbipaistvuse, muuhulgas selles osas, et läbirääkimised saavad olema struktureeritud ja kasutatakse riiklikke kavasid selleks, et jälgida rakendamist ja seeläbi saame me kõik tagada selle, et Next Generation EU saab hakkama sellega, milleks ta loodi. me tahame tagada selle, et selle abil on võimalik kiirendada meie digiüleminekut kolmkümmend protsenti uuest taastekavast ja mitmeaastasest finantsraamistikust kulutatakse kliimaga seotud projektidele ja kui see meil õnnestub, siis ma arvan, et tegu võib olla ühe suurima stiimuliga investeeringuteks kogu maailmas. 5G, meie uus taristu, tehisintellekt, tööstuse digitaliseerimine, taastuvenergia, energiatõhus ehitus me investeerime sellesse kõike ja nii võitleme me kliimamuutuste vastu ja kaasajastame samal ajal Euroopa Liitu. meil on vaja struktuurireforme selleks, et oleksime vastupidavamad tulevikus. ja meil saab olema see õiglase ülemineku fond selleks, et toetada neid piirkondi ja neid kodanikke, kes peavad astuma suurema ja pikema sammu selleks, et jõuda samasse kohta sellenädalane leping tagab selle, et õiglase ülemineku fond on nüüd väärt seitseteist koma viis miljardit eurot ja sellest on suur vahe koha peal. austatud parlamendiliikmed, selle tippkohtumise võitjateks on uued omavahendid või need, kes neid toetasid. meil on selge ajakava paika pandud ja see on seotud maksetega. see on tohutu samm edasi meie liidu jaoks ja nii komisjon kui ka parlament mõlemad nõudsid eh, selliseid eh, vahendeid juba mõnda aega. nüüd ei saa me enam tagasi pöörduda, komisjon teeb ettepaneku paketi kohta sinna hulka kuulub näiteks digimaks, piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism ja vaatame üle ka meie heitkogustega kauplemise süsteemi, need käivad koos. me peame maksustama süsinikku kõigis majanduse põhisektorites nii Euroopa Liidus kui ka mujal me peame tagama selle, et me oleme et me tegutseme kestlikult ja samas oleme konkurentsivõimelised. austatud parlamendiliikmed, tahaksin käsitleda veel üht teemat, mis on selle keskmes, mida meie liit tähendab. räägin meie väärtustest. Need väärtused muuhulgas õigusriigi põhimõtte järgimine on meie liidu alustaladeks, need on kohustuslikud, me peame neid jälgima, järgima ja need on hindamatud. Euroopa Ülemkogu võttis endale selge kohustuse austada õigusriigi põhimõtet ja kaitsta meie finantshuve. ja mul ei ole selle üle mitte ainult väga hea meel, ainult sellepärast, et see on väga oluline, kui me kasutame üha enam avalikke, avaliku sektori vahendeid Next Generation EU-s, vaid ka seepärast, et nüüd hakkab komisjon tegutsema, vaatame üle oma kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ettepaneku õigusriigi eh, teemal, teeme koostööd kaasseadusandjatega ja tagame selle, et jätkatakse meie ettepanekuga ja kui vaja, siis seda parandatakse. meie eelarve kaitsmine ja õigusriigi põhimõtte järgimise tagamine on omavahel seotud ja me peame tegema kõik endast oleneva selleks, et kaitsta Euroopa raha, võideldes pettuse vastu ja tehes seda paremini see tähendab seda, et meil peavad olema vastavad meetmed, meil peab olema andmebaas selleks, et me teaksime, kes on Euroopa Liidu toetuste lõplikud kasusaajad. ja me teeme tihedalt koostööd parlamendiga selleks, et seda saavutada järgnevate nädalate ja kuude jooksul samuti. austatud parlamendiliikmed, ma alustasin öeldes, et ülemkogu kokkulepe on meie jaoks valguseks tunneli lõpus. valgusega alati näeme me koos aga ka varju. ja see vari või pimedus on seotud meie pikaajalise eelarvega. on kahetsusväärseid kärpeid, mis tehti väga olulistes valdkondades, mis lisavad Euroopa lisaväärtust. Euroopa Horisont, meie tervishoiuprogramm InvestEU, kõik need programmid või nende rahastus küll suurenes, aga kindlasti mitte nii palju, kui me oleksime tahtnud. ja ma arvan, et meie välisrahastus äh, või meie välisfondide rahastus on samuti murettekitav. me peame alati meeles pidama seda, et Euroopa programmide väärtus on alati suurem kui nendega kaasnevad kulud. tõepoolest, meil õnnestus vältida veelgi suuremaid kärpeid, nagu mõned liikmesriigid oleksid tahtnud, aga see MFF ja selle mitmeaastase finantsraamistikuga on keeruline leppida ja ma tean, et selles kojas ollakse minuga nõus. And here again. ja taaskord peame siinkohal vaatama asja üldisemalt ja peame vaatama, kus olime me veel mõnda aega tagasi seitsekümmend miljardit eurot on meie eelarves seekord vähem, kuna selle tingis Brexit. sellegipoolest on meil õnnestunud need lüngad täita, see tähendab aga seda, et kõik liikmesriigid peavad maksma rohkem. ja kui lisada sellele programm Next Generation EU, on meil enne olematu hulk raha kasutada, üks koma kaheksa triljonit. ja uus finantsraamistik ja Next Generation EU suurendavad rahastust meie poliitikavaldkondadele. mu daamid ja härrad, meil avaneb nüüd võimalus teha midagi ajaloolist. kriisi surve tõttu avanesid uksed, mis olid pikalt suletud. Need olud on küll kurvad, aga sellegipoolest on meil nüüd uus võimalus. kümme aastat tagasi finantskriisi ajal õnnestus meil küll päästa näiteks euro, aga, aga maksime selle eest tohutut hinda. noored pidid lahkuma oma kodumaadest selleks, et leida tööd, selleks, et otsida ja leida endale tulevik. lõhe erinevate liikmesriikide vahel kasvas ja see lõhe on praegugi veel tuntav. seekord tegutseme me teisiti ja ma arvan, et me tegutseme nii mõnelgi viisil ka paremini. seitsesada viiskümmend miljardit eurot, suurem osa sellest toetused on suurepärane näide solidaarsusest ja meie valmidusest reformideks Next Generation EU tähendab palju enamat kui lihtsalt raha kui mineviku kriiside puhul kaasnes nende kriisidega usaldamatus Euroopa Liidu institutsioonide suhtes, siis ähm, seekord tegutseme teisiti. seekord leiame me ühise lahenduse ja valime ühise lahenduse komisjon esitaks selleks ettepaneku ja tänu programmile Next Generation EU on kõigil liikmesriikidel võimalus kaasa aidata kõiki eh, oma kodanike toetamisele ilma selleta, et riigieelarved lõhki läheksid. me ravime vanu haavu ja tegutseme ühiselt. seekord võtame vastutuse ja võtame vastutuse kõik ühiselt meie tulevaste põlvkondade ja meie noorte tuleviku eest. ja me kanname seda vastutust uhkelt. elagu Euroopa Von... aitäh, president von der Leyen. nüüd saavad sõna fraktsioonid. rahvapartei fraktsiooni nimel Manfred Weber, palun. president Sassoli, president Michel, president von der Leyen, head kolleegid. solidaarsus tuleb koju. see on äh, ülemkogu kohtumise põhiline sõnum viimastel päevadel oleme näinud ka alternatiivi, võimalikku natsionalismi ja egoismi stsenaariumit ja Rahvaparteil on väga hea meel, et Euroopa Ülemkogu äh, on saatnud tugeva ühtsuse sõnumi. kuskil üheski muus maailma piirkonnas ei äh, reageeri kakskümmend seitse riiki nii tugevalt koroonakriisile kui meie Euroopa Liidus. seetõttu soovin tänada president Michelli, president von der Leyenit äh, ja ka äh, meie kolleege paljude äh, unetute ööde vältel läbi viidud läbirääkimiste tulemuste eest. rahvapartei toetab solidaarsust ja ühtsust. mul on hea meel kokkuleppe üle, seda kindlasti, kuid ähm, selle sisu üle meil hea meel ei ole ähm, me elame parlamentaarses demokraatias ja see tähendab, et Euroopa Ülemkogu tulemused jõuavad nüüd parlamenti. ja nüüd peame me arutama seda, me ei soovi äh, venitada asjadega. esimene MMF-i ettepanek, äh, millele viitas ka Ursula von der Leyen, see esitati kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ülemkogule, seega ärge me, öelge, et meie viivitame kuidagi asjadega. see, mida meie praegu teeme, on normaalne nõusoleku menetlus, mis põhineb Lissaboni lepingul. ja on palju punkte, mida me plaanime kritiseerida ja hetkel me ei ole valmis veel seda kibedat äh, äh, rohtu alla neelama. MMF-i, MFF-i puhul me leiame, et äh, see ei reageeri piisavalt palju järgmise seitsme aasta probleemidele, see peab olema rohkem tulevikule orienteeritud ja parlamendisaadikuna mm, kordan neid lubadusi, mida me oleme valijatele lubanud. rahvapartei näiteks on rääkinud tugevdatud Euroopa piirivalvest, mis on äh, välja jäetud. samuti äh, tugevam võitlus teatud ähm, haiguste, näiteks vähktõve vastu, ka selle toetust on vähendatud rahvapartei lubas ka äh, Euroopa innovatsiooni toetamist. ja kuid me, me praegu äh, kaotame võimalusi ähm, teistele maailma piirkondadele, kuid nüüd kärbitakse Euroopa Horisondi programmi. rahvapartei lubas äh, suuremat julgeolekut Euroopas, äh, kuid nüüd naabruspoliitikasse Aafrikasse tehakse kärpeid Euroopa ja teiseks, Euroopa ei ole ähm, rahamasin riiklike eelarvete jaoks. see eelarve Ehm, toob meid lähemale Euroopa raha renatsionaliseerimisele. Next Generation EU fondi suur osa läheb otse liikmesriikide eelarvetesse. praegu ei tea keegi veel täpselt, millele see raha kulutatakse. iga riigijuht ehm, äh, ehm, äh, tuli koju tagasi lubadustega pärast ülemkogu, aga kuidas täpselt seda raha hakatakse kulutama mina arvan, et ähm, seda raha hakatakse kulutama riiklike lemmikute ähm, toetamiseks, äh, mõnedes riikides on juba lubatud infrast-, äh, taristusse äh, investeerida, mõnedes riikides on lubatud makse alandada. ja ja siis me kurdame, et kodanikud ei mõista, ähm, milline on Euroopa lisandväärtus ja mida tehakse Euroopa rahadega. see on see, millega me peame silmitsi seisma, kui me ei kasuta neid rahasid konkreetselt Euroopa projektide jaoks. seetõttu me leiame, et äh, liikmesriigid ja ülemkogu oleks pidanud kokku leppima ähm, reaalses 5G taristus vesinikustrateegias, mille käi- ja iga liikmesriik saaks neid rahasid kasutada äh, nende valdkondade investeeringute jaoks. me ei saa alla anda nende ideaalide osas, meil peab olema võimalik kaasa rääkida sellesse, kuhu Euroopa Liidu raha kulutatakse. ja meil peab olema võimalik järelevalvet teostada. ma palun president von der Leyenilt äh, Ähm, ettepanekut äh, viie või kuue sektoriaalse projekti äh, kohta, milles, äh, mille kaudu liikmesriigid saaksid raha kulutada järgmise seitsme aasta jooksul ja nüüd tuleb jälle rääkida ka õigusriigist positiivne on see, et Euroopa Liidu eelarve seostatakse õigusriigi põhimõtetega, kuid vaadates meie riigijuhtide väljaöeldeid, siis eh, tekib siiski segadust. mõned riigid ütlevad, et on tugev seos, mõned ütlevad, et seost ei ole. seega meil on vaja selget tegevuskava, meil on vaja selget eh, kava selle kohta, kuidas, eh, selle kohta, et Euroopa Liidu rahasid ei jagata, kui õigusriigi põhimõtteid ei järgita ja samuti soovin ma tänada ähm, teid uuesti nende tulemuste eest, pärast ülemkogu peame meie nüüd äh, tegema ühiselt äh, tööd, et leida lahendusi. teeme nüüd seda, et jõuda kokkuleppele, aitäh. aitäh, president Weber. nüüd äh, sotsialistide ja demokraatide nimel Irene Garcia Perez, palun aitäh, härra president, president Michel, president von der Leyen. alustuseks äh, tsiteeriksin Herrera Lopest, äh, kes on äh, medõde Hispaanias. möödunud nädalal oli meil riiklik äh, matus äh, koroona ohvritele, kus rääk-, kus mainiti, et me oleme äh, oma piiri, võimete piiridel töötanud. see medõde ütles, et me oleme tohutult palju tööd teinud selle nimel, et inimesi päästa ja paljud inimesed on andnud oma elu selleks, et teiste elusid päästa. me peame täitma inimeste põ-, põhivajadused. meie oleme need, kes äh, istusid äh, nende inimeste kõrval, kes surid üksi, me kõnelesime nendega, me saime ka vahendada nende ja nende laste vahelisi dialoog me pidime palju pisaraid tagasi hoidma. tegemist on meie põlvkonna kõige suurema kriisiga. Euroopa Liit peab sellega silmitsi seisma nii praeguste põlvkonna kui ka tulevaste põlvkondade nimel. härra Michel ja proua von der Leyen, teie nimed lähevad kindlasti Euroopa Liidu ajalukku, esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on liikmesriigid otsustanud äh, ühisvõlga kasutada, see oleks olnud mõnda aega tagasi veel mõel-, mõeldamatu. ja meie parlamendi koosseis on esimene, kes selle üldse ette pani. eurovõlakirjade küsimus on olnud ähm, väga vastuoluline. nüüd äh, algab meil ka konverents Euroopa tuleviku teemal, mis on suurepärane võimalus meile leida uusi viise, kuidas võtta otsuseid vastu Euroopa projekti la-, raames. me oleme näinud, et Euroopa Liit on võimeline õppima kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi vigadest. kasinusmeetmed päästsid pangad, kuid jätsid inimesed maha ja nüüd näevad äh, inimesed, et me keskendume üksikisikutele, kodanikele me peame kõik äh, oma pingutused suunama sellele, et äh, me jõuame rohelisema, õiglasema ja digitaalsema ühiskonna juurde. me ei saa äh, lubada seda, et see koorem langeb kõige haavatamate ühiskonnagruppide õlule. meil on vaja uusi omavahendeid, mis ei pitsitaks riikide eelarveid mis ei pitsitaks maksumaksjaid. me peame õiglased maksulahendused leidma, meil on vaja, et liikmesriikide maksupoliitika võtab arvesse seda, et paljud äh, hargmaised ettevõtted äh, hoiavad maksude arvelt kokku miljoneid eurosid. see kriis mõjutab meid jätkuvalt väga raskelt, me peame tagama, et taastekava rakendatakse võimalikult kiiresti ja eelarve osas parlament kindlasti astub läbirääkimistesse võrdsel alusel nõukoguga. me oleme teadlikud sellest, et tegemist on ajaloolise hetkega. kuid see ei tähenda, et me kuidagi MFF-i unarusse jätame. sotsiaaldemokraadid ei äh, ei aktsepteeri äh, sotsiaalprogrammide kärpeid, mis tagavad meie strateegilise positsiooni me loodame, et läbirääkimised algavad võimalikult kiiresti selleks, et suurendada ähm, erinevate programmide rahastust, näiteks ähm, Horisont, äh, Erasmus ja ka näiteks äh, arenguabiprogrammid meie majanduse taastamine ei tohi tulla nende arvelt, kes vajavad kõige rohkem abi, kes elavad ähm, kõige raskemates tingimustes. solidaarsus peab äh, kehtima nii Euroopa-siseselt kui ka Euroopa väliselt ja samuti peame me järgima õigusriigi põhimõtteid, mis võimaldab meil teha koostööd. Neid põhimõtteid tuleb järgida Euroopa Liidus, sotsialistid ja demokraadid võitlevad selle nimel, mitte ükski, ühtegi eurot rohkem äh, valitsustele, mis äh, ähm, ei täida õigusriigi põhimõtteid. head kolleegid, kui poliitika ei äh, ole enam kasulik kodanikele, siis äh, on vaja poliitikat muuta, on aeg võtta suure P-ga poliitika, seda muuta, tagada, et me jõuame ühiste huvide täitmiseni, see on see, mida me peame kaitsma. sotsiaalmeedias ütles üks noor mulle, et me peame tagama, et äh, ka teistsugune Euroopa on võimalik võtame selle luba, teeme selle lubaduse, anname selle lubaduse oma kodanikele, et teistsugune Euroopa on võimalik. suur tänu, proua äh, Garcia Perez ja nüüd äh, Renew Europe fraktsiooni nimel, palun. härra president, äh, proua president, kõigepealt õnnitlen president Michelli kompromissini jõudmise puhul. Te olete suutnud usaldusliku suhte luua Euroopa Parlamendiga, mis on samuti oluline. viimase nädala jo-, viimaste nädalate jooksul oleme me näinud tohutu suurt ehm, pühendumust solidaarsusele kogu Euroopas. selleks, et ehm, jõuda vast-, et, et liikuda vastu kõige suuremale kriisile, mida Euroopa on ehm, viimastel aastatel näinud. hea meel on näha, et viimastel kuudel tehtud töö on nüüd jõudnud tulemusteni. ülemkogus on jõutud küll ajaloolisele kokkuleppele, kuid äh, see ei tähenda, et me peaksime enda Euroopaga seotud ambitsioonid kuidagi minetama. ülemkogu soovib äh, eelistada äh, Euroopa fondide kaudu rahastada riiklikke huve, mitte Euroopa huve kuid see mõjutab meie võimalusi äh, rahastada konkreet-, Euroopa üleseid projekte. me peame rahastama reaalseid Euroopa projekte. riiklikud programmid peavad Euroopa prioriteedid integreerima enda programmidesse ja institutsioonide vaheline kokkulepe peab seda ka peegeldama. meil on vaja ka mitmeaastast finantsraamistikku, kus on piisavalt palju vahendeid selleks, et äh, tulevikku investeerida näiteks digivaldkonnas äh, noortesse. üks praeguse kriisi õppetunde on see, et äh, me et meil on vaja ka oma vahendeid suurendada. sest me ei saa rääkida nii suurtest summadest, kui me ei tea, kuidas neid tegelikult äh, rahastatakse meil on vaja Äh, väga kindlad ähm, võla, võlgade tagasimaksete kalendrid samuti. samuti on vaja, et selles paketis oleks äh, ähm, seotud Euroopa Liidu eelarve õigusriigi põhimõtetega, mitte ainult teo-, teoorias, vaid ka praktikas. sest äh, ainult nii on meil sellest mehhanismist ka päriselt kasu see ei puuduta konkreetselt ainult Ungarit või Poolat, vaid see tagaks selle, et Euroopa raha ei kasutata enam nende võimul olevate poliitikute toetamiseks, kes Euroopa põhiväärtusi ei jaga. härra president, Euroopa projektid ei tohi piirduda ainult riikide huvide kaitsmisega meie tulevik on ühine kõik meie väljakutsed, meie õnnestumised ja ebaõnnestumised samuti. uus Euroopa eelarve peaks olema võimalus äh, ümber mõtestada äh, juhtimine ja see peaks võimaldama kõikidel kodanikel nautida Euroopa projekti maagiat, aitäh! suur aitäh! järgmiseks annan sõna ID fraktsioonile kolleeg Veele. president Macron on öelnud, et tegemist oli ajaloolise hetkega, kuid äh, kõik fraktsioonid vasakult paremale äh, räägivad äh, täna sellest, et nõukogu on kiiruga võtnud vastu finantsraamistiku rääkides läbi äh, nelja päeva jooksul eelarve, ignoreerides meie parlamendi tööd. meie õigusloomelist tööd tuleb respekteerida, et olla usaldusväärne ja teha seda tõsiselt. me tegelikult kaotasime eile väga palju, kõigepealt Euroopa Liidu institutsioonid ei osalenud sanitaarkriisi lahenemisel, Euroopa Liit Äh, on pigem protektsionistlik, äh, liikmesriigid äh, sõltuvad välismaisest tööstusest, nüüd on vaja uusi meetmeid, aga räägitakse kogu aeg rohkem ja kiiremini, aga tegelikult see on nagu tagasiminek, sest Euroopa Liit ei õpi oma vigadest koordineerimine Euroopa Liidu liikmesriikide vahel kriisi ajal puudus, aga Euroopa Liit tundub olevat ära unustanud oma läbikukkumise. pigem äh, räägitakse mingist triumfist äh, teiste valu taustal nelikümmend, seitsekümmend kaks tundi läbirääkimisi näitab, et ähm, suundutakse föderalismi suunas. jah, proua Merkel, jah, liikmesriigid on ikka veel olemas Äh, räägitakse, et meil on viissada miljardit, nüüd äh, pakuti välja, siis on nelisada miljardit, aga, äh, aga vähendati teadusuuringute, Erasmuse ja põllumajanduspoliitika vahendeid. räägitakse ideoloogilisest suundumusest, tegelikult tahetakse, et kontinent kõik ühiselt maksaks võlgu, kuid mida siis liikmesriigid sellest saavad, mis kasu nad sellest saavad. majandus taast-, majanduse taastumine peab olema korraldatud liikmesriikides endis ja komisjon võiks neid abistada. nüüd ehm, ehm, praegu ehm, räägitakse skandaalsest võlast, mida hakkavad omavahendite arvelt liikmesriigid ise jällegi kompenseerima mõned muidugi soovisid seda, plastikumaks, süsinikumaks, need on kõik hüpoteetilised maksud tegelikult ja keegi ei tea, kui palju sellest majanduskasu tuleb lihtsalt on vaja Euroopa Liidu äh, eelarvet äh, täiendada selleks, et äh, tohutule võlakoormusele vastu panna Äh, ajalooline on see, kui äh, president Macronile viidata, on see, et äh, riigijuhid rääkisid vastu oma rahvaste huvidele selleks, et Euroopa Liitu ehitada ilma rahvast arvestamata. tänan. suur aitäh, järgmiseks Roheliste nimel annan sõna kolleeg Lambertsile. Mark Rutte, liberaal, neerlandee Sebastian Kurz. Sebastian Kurz, Austria kristlikdemokraat äh, äh, Fredriksen, Skandinaavia äh, sotsialist, noh, neid nimetatakse kokkuhoidlikeks, aga mina ütleksin, et nad on kitsid ja veel paar riigijuhti ka. tegemist on pretsedenditu kriisiga ja tuleks ju veelgi rohkem aidata neid riike, kes on, kes on raskustes. selle asemel tekitatakse pingeid, noh, kokkuhoidlikud, selgitasid, kui palju nemad on Euroopa Liidust kasu saanud ja tänu integratsioonile saavad jätkuvalt kasu ja Euroopa Liidu äh, ja nende panus Euroopa Liidu eelarvesse peaks siis vastama ka sellele, mida nad sealt tagasi saavad. aga see õiglane hind on nagu ära ununenud. E, näiteks äh, Viktor Orbanil või Tadeusz Moravetskil, äh, Poola konservatiivil, no räägitakse, et nad on pseudodemokraadid. Euroopa Liit äh, äh, Äh, toetab jätkuvalt äh, või, või peab arvesse võtma ka seda Aafrika ohtu äh, ja, ja sealseid autokraate, aga kuidas need kohustused, mis võeti Euroopa Liidus õigusriigi põhimõtete kohta, kuidas need tegelikult praktikas realiseeruvad? ja nüüd enamus riigijuhte äh, said aru, et olukord on äh, tõsine, kakssada tuhat inimest on Covidi tõttu juba oma elu kaotanud, pandeemia võib uuesti puhkeda ja samas Eh, ohustavad meid ka kliimamuutused, ehm, Hiina, Türgi, Venemaa ja Euroopa Liit on jäänud üksi, jäänud üksi, et kaitsta õigusriiki, vabadusi mm, rahvusvahelistes läbirääkimistes. kakskümmend seitse riigijuhti pidid nüüd ühehäälselt kokkuleppele jõudnud, isegi kaasates kõige ekstremistlikumad nende seas komisjoni president pidi nüüd vastama siis ähm, liikmesriikide ootustele ja nii, nagu siin ka Dacian rääkis enne mind, meil peaksid olema ühised initsiatiivid, ühised algatused, kuhu investeeritakse. investeerimisvajadus pole kunagi nii terav olnud ja räägiksin ka siin roheleppest, Äh, näiteks äh, meil on Maaelu Arengufond äh, ühise põllumajanduspoliitika alustala, aga seoses pandeemiaga on otsustanud nüüd ähm, Euroopa Liidu juhid vähendada rahas-, selle programmi rahastamist, tervishoiu teadusuuringute rahastamist kolmkümmend protsenti Ehm, meie kulutustest tuleks ehm, pühendada kliimamuutuste vastasele võitlusele, aga siin on ka risk, et see võib olla ainult ko-, kosmeetiline otsus. Äh, seetõttu äh, pean ütlema, et need mehhanismid äh, nende vahendite kasutamiseks on ebaselged ja vajavad täpsustamist. Charles Michel rääkis, et komisjoni finantsraamistiku ülesehitus on väga oluline, sest tõesti soovitakse massiliselt investeeringuid toetada ja see juhtub esimest korda nii Euroopa Liidu ajaloos meie arvates jah, eh, härra Veed, ütlesite õigesti, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad ka makse koguma ja panustama Euroopa Liidu eelarvesse, mitte ainult digimaksuga, aga ka võideldes reostamise vastu ja kui siis need uued omavahendid võetakse vastu, siis ehm, noh, sellel on ka oma piirangud aga ilma nendeta ei suuda Euroopa Liidu eelarve vastu pidada. seetõttu, mm, kuigi meil ei ole eriti suuri äh, saavutusi näidata viimastel päevadel, peab ikkagi ütlema, et Euroopa Liidu eelarve tuleb taastada sellisel moel, et, et äh, usaldus Euroopa Liidu vastu ei kaoks. eelarve pädevad asutused äh, kuuluvad komisjoni kontrolli alla ja ähm, noh, loodame, et äh, leitakse ähm, rahuldav kokkulepe nii orientatsiooni suhtes kui ka tingimuslikkuse suhtes ja kolleegid ütlesid ka, äh, eelarve peab arvesse võtma äh, Euroopa Liidu ühishuvisid, üldhuvisid. räägitakse ka demokraatiast, Äh, on selliseid äh, liikmesriike, kes oma sõnavõttudega äh, ja ka tegudega püüavad taandada Euroopa Liidu, Nõukogude Liidu tasand, tasemele ja är-, är-, ärgitatakse kodanikke üles üksteise vastu, aga me teame, kuhu see tee viib selle asemel, et neile selg pöörata, peame nüüd üksteist toetama selleks, et äh, kõigil oleks inimväärne elu tagatud. üheskoos arukalt peame kahekümne esimesse sajandisse oma teed äh, rajama, kodanikud oleks selle eest tänulikud. aitäh, jätkame aruteluga. kõigepealt aga avan esimese hääletusvooru. meil on resolutsiooni ettepanek, mille üle me hääletame. kümme kolmkümmend kuni kell üksteist nelikümmend viis toimub esimene hääletusvoor. kasutame sama hääletusmeetodit nagu varasemalt. avan hääletuse, aega on kella üheteist neljakümne viieni ja kell üks kolmkümmend saame tulemused. nüüd aga ECR-i nimel järgmine kolleeg, palun aitäh, austatud presidendid. ECR-i sõnum oli selge, on aeg tegutseda. see võttis aega küll mitmeid päevi, aga lõpuks see ülemkogul ka õnnestus. kompromisse näeme selles kokkuleppes, seal on paindlikkust aga üldiselt on tegu mõistliku kokkuleppega. nagu Manfred Weber ütles, peame liikuma edasi. selles kojas on samas ka neid, kes ei ole nõus selle kokkuleppega. riigid vastutavad ise selle eest, et toetada oma kodanikke. ja just nemad saavad otse selle toetusega tegeleda ja liikmesriigid peaksid otsustama ka selle üle, milliseid meetmeid nad võtavad ja samuti peavad nad kasutama solidaarsusvahendeid Euroopa Liidu eelarvest, loomulikult tuleb teostada seal ka kontrolli ja seeläbi on võimalik tagada meie inimestele tuleviku väljavaade ülemkogu järeldused ei ole lõplik lahendus, probleeme on veel, mida tuleks lahendada meie fraktsiooni hinnangul. on kogukondi, kelle jaoks need vahendid ei ole kohe kättesaadavad, kõigepealt tuleb oodata vähemalt kaksteist kuud selleks, et liikmesriigid saaksid enne selle kõik heaks kiita ja selline viivitus võib olla ohtlik just meie kodanike jaoks. me tahaksime, et seal tehtaks parandusi selles osas, et oleks võimalik kokkulepe võimalikult kiiresti vastu võtta, võimalikult kiiresti edasi liikuda, loomulikult on seal põllumajanduses, regionaalarengus ja muudes punktides äh, selliseid otsuseid, millega me rahul ei ole. konkurentsivõimeline ühtne turg, digitaalsus ja muud poliitilised küsimused on sellised, millele keskenduti meie majanduslike huvide asemel. peame alustama läbirääkimisi, selge on see, et Euroopa Parlamendil on siin oma roll täita, see ei saa olema lihtne, meie poliitilised vaated ja see, kust liikmesriigist me pärit oleme, mõjutab seda, meil on siin suured erimeelsused, aga peame sellegipoolest üritama jõuda kokkuleppeni, aitäh! aitäh, härra Žile ja nüüd eh, kuue nimel härra Širdevan, palun! aitäh. ma arvan, et äh, see ei ole üllatav, et ma ei saa kuigi palju teid praegu kiita. lõpuks äh, ometi lepiti kokku, et äh, aastakavas Euroopa Liit võtab ühiselt laenu, see on kõik positiivne aga peab ootama kaua selleks, et sellest solidaarsusest kasu lõigata. minu fraktsiooni seisukoht on alati olnud selge, Euroopa Liit peab kiiresti tegutsema ja toetama sotsiaalset ja majanduslikku taastumist ja see on kõik seotud ka digitaalsuse ja meie kliimaprobleemidega, neid tuleb samuti, sinna tuleb samuti raha suunata ja see kokkulepe on praegu ausalt öeldes pettumust valmistav meil on praegu selline rahastu, mis äh, jätkab endiselt sellise vale säästupoliitikaga ja on siin kontraproduktiivne just investeeringute osas uus Euroopa projekt oleks võinud selgelt paika panna selle, et äh, meil ei valitse riiklik egoism, kindlat, kindla mehhanismiga õigusriigi äh, põhimõtte osas äh, ja sellega oleks võimalik tagada, et meie väärtused võrdõiguslikkus ja teised väärtused on midagi, mida ei ole võimalik jalge alla tallata. ainult plastimaksuga ei ole võimalik seda, eh, kogu seda taastekava rahastada. meil on vaja maksude osas õiglus, meil on vaja digimaksu meil on vaja seitsmesaja viiekümne miljardi euroni ulatuvat tulu eh, just nendest kanalitest. ja selles osas eh, oleksid, olekski õige von der Leyeni ettepanekuid järgida selles osas. maksuparadiisidega tuleb samuti tegeleda Euroopa Liidus, need tuleb lõplikult kõrvaldada endiselt ei ole meie eelarve piisavalt ambitsioonikas. meil on vaja rohkem investeerimist tulevikku. ei ole mõistlik see, et peaks säästma tervishoiust või digitaliseerimisest või kliimavaldkonnas Euroopa eelmisel nädalavahetusel jättis kasutamata selle hea võimaluse ja ma ei ole kindel, kas teine selline võimalus veel tuleb. aitäh. Grazie eh,, president Širdeva. suur tänu, härra Širdevan. härra Džeruso, palun. aitäh tegu on enneolematu ajaga Euroopa Liidu ajaloos. meie poliitikat juhitakse juba ammu täiesti pimedusest. tahaksin tänada Giuseppe Contet, Itaalia peaministrit, suurepärase tulemuse eest ülemkogus ja Cinque Stelle, mille viie tähe liikumine, kuhu mina kuulun, kait-, loodi selleks, et kaitsta, kaitsta kodanikke. me peame alustama alustama nüüd inimeste kaitsmist, peame jagama riske, peame olema solidaarsed, peame kaitsma oma keskkonda, võtame endale kohustuse pöördumata tagasi. peaksime toetama ja jätkama meile aluse, Euroopa Liidule aluse pannud inimeste tööd. aitäh. härra Mureshan, palun kaks minutit <laughs> suur tänu, härra president, tänan teid veel kolmandat korda, mikrofon ei töötanud kohe algusest peale, proua von der Leyen, härra Michel, meil on hea meel selle taastekava üle, Euroopa Parlamendi sõnum on selge meil on hea meel selle ambitsioonika kava üle, mis koosneb seitsmesaja viiekümnest miljardist eurot selleks, et toetada neid inimesi ja piirkondi, keda äh, kriis kõige rohkem mõjutas. praegu on aga kõige olulisem tagada see, et raha kasutatakse selleks, et kaasajastada Euroopa Liitu ja selge on see, et mida rohkem me kulutame, seda paremini tuleme sellest välja. Euroopa Parlament toetab läbipaistvust äh, samuti ja see on meie jaoks väga oluline. peame ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas õigele otsusele jõudma, see peab olema ambitsioonikas ja sellest peab piisama selleks, et meie lubadusi täita, mille oleme andnud Euroopa Liidu kodanikele. ülemkogus kakskümmend seitse peaministrit, riigijuhti, valitsusjuhti võitlesid oma riikide nimel meie oleme nüüd ära kuulanud ülemkogu ja nüüd peab ülemkogu ja ka nõukogu peavad kuulama nüüd äh, seda, mida ütleb parlament. me tahame, et inimestel oleks võimalus reisida Euroopas, noortel oleks võimalik elada Euroopa Liidu eri osades, selleks on vaja Erasmuse eelarvet suurendada. meil on vaja kaasaegseid haiglaid, selleks on vaja EU for Health programmi ambitsioonikamat täitmist, programmi Euroopa Horisont Liit toetamist suuremal määral. õiglase ülemineku fond on oluline, need on meie ootused, need on meie nõudmised selleks, et saaksime toetada Euroopa Liidu seitsmeaastast järgmist eelarvet. proua von der Leyen ütles, et raske on leppida sellise eelarvega ja me ei tahagi sellega leppida, me tahame seda parandada, me tahame alustada läbirääkimistega, me tahame kiiresti nendega ühele poole jõuda kuna president von der Leyen, president eh, eh, Mich-, eesistuja Michel, te olite mõlemad ministrid, te teate, et parlamendil on alati viimane eh, sõnaõigus. nii et palun jõuame kokkuleppele kiiresti selleks, et meil oleks ambitsioonikas eelarve, aitäh. aitäh. kaks minutit, palun, kolleeg Bonafé. aitäh lõpuks, lõppude lõpuks õnnestus ülemkogul astuda sammu võrra edasi. lõpuks ometi on võimalik rääkida siin tõsiselt meie vastusest, meie reaktsioonist Covidi pandeemiale selleks, et aidata oma majandusel taastuda. Next Generation EU on programm, mis tähendab seda, et Euroopa tuleb sellest kriisist välja ja praegu nägime sellist olukorda, kus riigi ja valitsusjuhid kaitsesid oma huve eelkõige. koroonaviiruse tõttu hukkusid paljud, paljud kaotasid töö ja me näeme, et üksi tegutsedes oleme me palju nõrgemad ja me õppisime ka seda sellest kriisist, et kriisist on võimalik välja tulla ainult tugeva ühise Euroopa projektiga ja seepärast ja eesistuja Michel peame me astuma ühise sammu edasi. see taastefond on küll oluline, aga eh, mitmeaastase finantsraamistiku eh, ettepanek ei ole praegu piisavalt eh, ambitsioonikas, peame tagama kõigi, ka majanduse taastumise. me peame tagama selle, et Euroopa Liidu programmidega on võimalik jätkata, et need toetavad kindlalt meie kõigi tulevikku. kõigepealt rohelepe, kui me vaatame järgmise põlvkonna eurooplasi ja me ju ütlemegi, et see programm on Next Generation EU, järgmise põlvkonna Euroopa Liit, siis peame vaatama õiglase ülemineku fondi, Invest EU fondi, Erasmust, Euroopa horisonti, me ei taha neid suuri kärpeid nendes valdkondades, me ei saa pidada vastuvõetavaks seda, et me ei kasuta piisavalt vahendeid selleks, et meie ühist tulevikku toetada ja me ei saa ja meie jaoks ei ole vastuvõetav, et me toetame neid, kes ei, kes ei toeta meie väärtusi ja ei järgi õigusriigi põhimõtet. me ei tohi seda võimalust raisata, aitäh. härra Garicano, palun kaheks minutiks um,. Lo hemos conseguido muchos en esta cámara y muchos. aitäh. mitmed selles eh, kojas ja ka teie, härra Michel ja von der Leyen, kõik ja proua von der Leyen, oleme kõik teinud eh, tööd selle nimel, et koos probleemi seljatada. ja te näitasite ülemkogus, et on võimalik kokkuleppeni jõuda kõik riigid peavad aga täitma siin oma osa. mõned riigid juba tähistavad seda, et on palju saavutatud, aga tegelikult on veel palju tööd teha. liikmesriigid ei ole veel teinud tööd selle nimel, et sellest fondist oleks võimalik toetada kodanikke. peame neid ettepanekuid nüüd parandama selleks, et äh, paremini oleks võimalik neid kasutada ja et oleks paremini võimalik toetada inimesi. me ei saa jätta oma tulevastele põlvedele neid tohutuid laenu tagasimakseid ja seepärast on oluline, et meil oleksid oma vahendid, et me investeeriksime tulevikku. me peame selgelt edastama selle sõnumi et need reformid, mis on praegu olnud liiga aeglased, on praegu vajalikud, me peame kasutama seda võimalust, et meil oleks humaansem Euroopa, kus me kõik saame lõigata kasu oma vabadustest, kus keskkonda austatakse, kus väärtustatakse kõiki inimesi. see, kuidas me seda raha täpselt kasutame, paneb paika selle, kuidas me sellest kriisist välja tuleme, nii et peame praegu vastutuse võtma. parlament peab tegema samuti kõik selleks, et tagada, et need investeeringuid korralikult kasutataks. aitäh, üheks ja pooleks minutiks. aitäh, pooleteiseks minutiks ära, Kampo Menossi, palun. aitäh, president Michelle, president von der Leyen, et te täna siin olete see arutelu on loomulikult äärmiselt oluline, aga kui me äh, seda kuidagi sisse ei juhata, siis me äh, unustame ära, mis on tegelikult tähtis äh,. aastate jooksul on loodud väga keeruline reeglite süsteem, mis on mõistetamatu Euroopa kodanikele ja juba enne Covidi kriisi ja eriti enne kriisi äh, kriisi Ehm, juba oli Euroopa maailma piirkond, mis majanduslikult kasvas kõige aeglasemalt. me peame seda äh, käsitlema tõsise probleemina. nagu ka paljud on juba öelnud, kokkulepe, milleni äh, ülemkogu on jõudnud, on makromajanduslikult äh, märkimisväärne, kuid me ei ole täpselt aru saanud, millised oma vahend, millised vahendid riikideni jõuavad, milliseid meetmeid võetakse kasutusele ja see tähendab, et äh, tegelikult ei pruugi abi jõuda nendele sektoritele, mis kõige rohkem abi vajavad, vastupidi. me ei tea, millised komisjonipoolsed soovitused äh, on riikidele, me ei tea, kas võib-olla komisjon palub meil äh, kärpida sotsiaalvaldkonda, tervishoiuvaldkonda. ma ei soovi paari aasta pärast tulla siia tagasi ja arutada teiega seda, et ähm, Itaalias kärbiti tervishoiusektorit selleks, et rahastada Hiinas toodetud ähm, elektrirattaid. me näeme praegu seda, et kriisist ei ole praegu veel täielikku pilti ja see eelarve ei ole maagiline lahendus, mida meil vaja on. ja nüüd äh, härra Andresson, palun aitäh, tegu on esimese korraga Euroopa Liidu ajaloos, kui me võtame ühiselt laenu ja investeerime majanduskriisi reaktsioonina, see on tohutu süsteemi eh, suunamuutus ja see on väga õige. kui me tahame sellest kriisist välja tulla, siis on meil vaja Euroopa Majandus- ja Valuutaliitu. aga me maksime selle eest kõrget hinda ja me ütleksime, et liiga kõrget hinda härra Michel, te ohverdasite Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku. selle asemel anti välja eh, toetusi väikestele eh, eraldi liikmesriikidele, kõrged on tagasimaksed, teadustegevus, eh, looduskaitse, inimesed nendes söepiirkondades ja Erasmuse programmis osalejad kannatavad selle leppe all. Te olite nõus maksma ebaõiglasi tagasimakseid eh, arrogantsetele juhtidele, kas te võiksite selgitada, miks te pandeemia ajal just eh, teete kärpeid tervishoiu valdkonnas, see ei ole ju mõistlik, kolmkümmend protsenti kliima investeeringuid on küll õiges suunas liikumine, aga ka meie parlamendis võitlesime pikka aega rohkema nimel. selleks, et Pariisi kokkuleppest kinni pidada, on vaja enamat. meil on vaja ka ökoloogilise mitmekesisuse kaitset, me peame tagama selle, et ükski Euroopa Liidu projekt ei oleks, et kõik projektid oleksid kooskõlas Pariisi eesmärkidega. härra Michel, õigusriigi põhimõtte küsimus. see, milline oli teie läbirääkimine seal, eh, muutus selliseks, et Viktor Orbaniga lihtsalt nõustuti meie õigusriigi põhimõtte järgimine ja demokraatia peaksid olema iseenesestmõistetavad, Euroopa Liit ei ole siin rahaautomaat. Viktor Orbanile on ilmselgelt liiga lihtne praegu Eh, blokeerida otsuseid ja me kindlasti oleme vastu selles kojas sellele. me oleme samuti eh, kaasotsustajad eh, meie eelarve küsimustes, kasutame, kasutame seda rolli kindlasti ja oleme karmid. meie jaoks ei ole vastuvõetav see praegune ettepanek. aitäh, härra Van Overtveld uh,. De Europese Raad heeft een akkoord suur tänu! Euroopa Ülemkogu on jõudnud kokkuleppele, mis on äärmiselt oluline, sest äh, Euroopa institutsioonid ei saa tegevusetuna kõrvalt vaadata, kui koroonakriis äh, mõjutab tohutult tõsiselt majanduslikult Euroopat. meil on vaja tagatist sellele, et meie majandus äh, taastub, kuid äh, kõigepealt äh, tasub siin rääkida teatud punktidest, näiteks tingimuslikkus, mille raames on hädaabipidur nii-öelda sisse kirjutatud, ma ei ole kindel, kuidas see täpselt toimib, millal ja mis juhtub siis, kui kokkuleppele ei jõuta. ja teine asi, mis ei ole selge, on seotud tagasimaksetega ma olen siin näinud teatud äh, teoreetilisi kirjeldusi selle kohta, kuidas see toimib, aga tegelikku struktuuri meil sellest ei ole, selle puhul ei ole. me räägime siin seitsmesaja viiekümnest miljardist ja siinkohal üksikasjad on väga hägusad. kindlasti toimub tulevikus äh, sellel teemal väga palju arutelusid ja nüüd äh, äh, erinevate äh, garantiide kriteeriumid ei ole samuti eriti selged. samuti on kahetsusväärne, et see kokkulepe kärbib MFF-i MFF-i raames ähm, teadusuuringute ja innovatsiooniprogramme, mida meil on vaja selleks, et meie majandus oleks tugevama. suur tänu ja nüüd härra Kusmaa. suur tänu, president. Euroopa Ähm, ühine võlakoorem on ähm, äärmiselt märkimisväärne edasiminek. enne kui meil ei ole oma vahendeid, ei ole meil võimalik võtta ühtegi sammu edasi. ja me võtame ainult raha tulevastest eelarvetest ja kasutame seda praegu. me ei tohi petta oma kodanikke. võlavahenditega äh, jõuame me tagasi makromajanduslike tingimuste juurde, mis äh, ähm, on varem äh, omanud äh, väga negatiivseid tagajärgi. Nende tulemusteni jõudmise hind oli väiksem eelarve, eelarve, mis muudab Euroopa Liidu vähem võrdseks kohaks ja see teeb meist vähem liidu kui praegu ja seda äh, nelja riigi tõttu, kes nimetavad ennast kasinaiks, neli riiki, kes ei järgi eeskirju, kes, kellel ei ole mingeid probleeme sellega, et suurendatakse nende tagasi, äh, tagasimakseid ja seda Euroopa eelarvereeglitele vastaselt ja ometi seda aktsepteeriti selleks, et meil oleks mingisugune kokkulepe võimalik saavutada see õõnestab ühtset turgu, ühtse turu eeskirju. juba ligi kümme aastat oleme näinud, et makromajanduslikke reegleid on rikutud eelkõige madalmaades. seega me peame mõistma, et Euroopa Parlament peab selgelt väljendama, et äh, eelarve praegusel kujul ei ole vastuvõetav, meil ei ole vastuvõetav liit, mis on vähem äh, võrdne kui praegu ja me ei saa aktsepteerida seda, et me saadame lihtsalt rahatšekke tagasi Euroopa Liidu äh, jõukamatele riikidele. ja iga poliitiline fraktsioon parlamendis peab väljendama, et me ei aktsepteerita seda ja vähem võrdset liitu, aitäh! suur tänu pooleteistkümneks minutiks, härra Püsemont, palun! suur tänu. kokkuleppele jõudmise uudis on olnud väga positiivne, see on ähm, andnud meile palju lootust, et me suudame kohaneda suurte probleemidega ja see on suur samm edasi see on see, mida me ootame Euroopa Liidult. nüüd äh, peavad liikmesriigid ähm, vahendeid jaotama tõhusamalt ja, ja vastutustundlikumalt. see raha on pärit äh, miljonite kodanike pingutustest ja see töö peaks olema Euroopa solidaarsuse südames. keegi ei tohi seda unustada. me oleme äh, ehitanud äh, võimsa taastemasina, kuid me oleme lasknud käest võimaluse tugevdada võrdsuse ja õigusriigi põhimõtete äh, tagamise mehhanisme seda eelkõige ajal, kui paljud kodanikud ootavad Euroopa Liidult suuremat moraalset autoriteeti inimõiguste valdkonnas. on selliseid riike, kes saavad väga palju raha ja ei tunne mingit kohustust muuta seda, kuidas nad kohtlevad äh, äh, opositsiooni või vähemusi, meie katalaanid mõistame väga hästi, mida see tähendab kas Hispaania lõpetab opositsiooni liidrite järgi nuhkimise, kas Hispaania aktsepteerib ÜRO Inimõiguste Komisjoni äh, otsuseid? probleeme on äh, loomulikult Hiinas inimõigustega ka Euroopas ja me peame suutma seda ennetada. aitäh. kaks minutit, härra Delange Dank u wel, uh, mevrouw. proua De Lange. De vier dagen en. suur tänu, president. neli päeva ja ööd. seda mainis eh, president Michel. positiivne on see, et eh, selle aja jooksul jõuti kokkuleppele mitte ainult eelarve osas, mis on alati keeruline, vaid ka taastepaketi osas koroonakriisist väl-, koroonakriisi tagajärgede vastu võitlemiseks. me ei tohi ennast petta, kriis ei ole läbi, kriis ei lõppe selle taastepaketiga see, et päike paistab, ei tähenda, et kriis on läbi. me, meil on äh, tohutult palju tervishoiutöötajaid, kes riskivad oma eludega selleks, et meid aidata. me peame ähm, vaatama erinevaid valdkondi, ka näiteks äh, piirivalve, ränne, kuid äh, siin me kõnnime aina ringiratast. rändekriisi ajal rääkisime me sellest, et me peame äh, tegema üle-euroopaliselt koostööd, kuid nüüd äh, rändega seotud eelarvet on kärbitud. ja ma tean, et järgmine kord, kui meil rändekriis tekib, äh, siis äh, aru-, ütleme me jälle kõik, et me peame Euroopa tasandil seda arutama. ja veel probleem õigusriigi põhimõtete tingimuslikkust iga kord, iga uue ülemkogu järelduste mm, projektiga muutusid õigusriigi põhimõtete tingimused aina nõrgemaks kuid ma loodan, et komisjoni president äh, jätkab tööd kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta projektiga ja see aitaks meil saata tugeva signaali äh, Poola, Tšehhi, Ungari ja ka teiste liikmesriikide valitsustele, et äh, Euroopa Parlament ei anna alla õigusriigi põhimõtete osas. miks see nii oluline on? me lisame nimelt uue elemendi taastefondi, kuid taastefondi näol, kuid äh, kõikide tegevuste alus on õigusriigi põhimõtted ja me peame äh, tagama, et äh, sellest ka kinni peetakse. proua Marges. president. Euroopa on kohustus täita kodanike ootusi. kodanikud peavad saama loota meile. Euroopa Parlament soovis taastefond, luua taastefondi ja Euroopa reaktsioon ka põhineb nüüd sellel fondil. ma õnnitleksin komisjoni äh, selle eest, et lõite loomingulise ja tasakaalustatud äh, taastekava ja eelarve, mis äh, toimivad koos hästi. ma olen kindel, et ka liikmesriigid on äh, rahul äh, rahaeraldistega, mille nad saavad, kuid on siiski üks asi, mis kõikidele muret valmistab, ka president von der Leyen ilmselt on mures selle pärast. kuidas me strateegilisi kavasid käsitleme tulevikus, näiteks Erasmust, Euroopa Horisonti, EU for Health, Creative Europe, ja teised programmid. me ei tohi vähendada vahendeid, mis on nende programmide jaoks saadaval, selleks et äh, Euroopa eelarve oleks tugevam. seetõttu me loodame komisjonile, tegemist on institutsiooniga, mille ülesanne on kaitsta liidu huve, sest liidu hu-, huvid on need, mis praegu on küsimuse alla seotud. Euroopa lisaväärtus on see, mis, mida tuleb säilitada, me loodame ka äh, Euroopa riigijuhtide peale edasi liikuda, et edasi liikuda läbirääkimiste osas. me loodame, et ka soolise võrdõiguslikkuse ja kliimaga seotud eesmärke äh, samuti võetakse arvesse. meil on vaja ka uusi omavahendeid Euroopa Liidu jaoks, näiteks äh, uued äh, vahendid, näiteks äh, digimaks või finantstehingute maks. Euroopa Liidu eelarve põhineb ähm, kogu rahva tulu protsendil ja see on toonud kaasa väga palju arutelusid aastate jooksul, mis ei olnud lihtsalt nüüd meil on Euroopa tuleviku jaoks eelarve olemas, aitäh. kaks minutit, Prahajärv, suur tänu. proua president, kolleegid see pandeemia on äh, meid kurvastanud, ähm, laastanud, äh, eriti on see pannud meid mõtlema viimastel nädalatel ja me oleme nüüd püüdnud oma jõudu kokku võtta ja äh, me peame olema vastupidavad, saama üle sanitaarkriisidest, olemata sellest, millised need on, peame olema palju tugevamad, palju solidaarsemad ja selles vaimus algatasid Slovakkia riigijuhid taastekava. tegemist on ajaloolise hetkega ja keegi minu arvates siin saalis ei saa vaidlustada eh, seda, et eh, me ei saa kuidagi mm, kurjalt vaadata seda kokkulepet, noh, see on tegelikult täiesti erakordne eelarve, milles kokku lepiti, me toetame seda, aga see ülesanne ei olnud teie jaoks kerge. kuigi oli ette aimata Äh, riigijuhid äh, toovad oma eelarve piiranguid Brüsselisse ja on väga tähtis äh, nõuda ka liikmesriikidelt eelarve täitmist. ja täna, kui me võtame oma seisukohad vastu, nõuame meie eurosaadikud, et võetaks selged kohustused selleks, et rakendada uute omavahendite kava ellu. me tahaksime, et hargmaiseid ettevõtteid ähm, maksustatakse, et suured loodust reostavad Hiina ettevõtted maksaksid maksu. meie taastekava eesmärk on ju äh, tugevdada meie solidaarsust, omavahelist solidaarsust ilma liigsete maksudeta äh, kodanike koormamiseta ja me äh, võime täna alustada julgelt äh, eelarve läbirääkimisi äh, täies julguses, et see kiirelt ka vastu võetaks, tänan. For... suur aitäh ja nüüd poolteist minutit, härra Madisson. Mr uh, uh, von Leyen, uh, Mr Michel, I will speak in my own language just now um,. alustuseks, et mul on väga rääki emakeeles. kiidulaulu ja suuri

või et eh, suunata see sõnavõtt eh, siis nendele säästlikele, säästlik nelik. minu küsimus neile on, mida te mõtlesite? kui lõpuks oli selline nüüd on tekkinud võimalus äh, kärpigem siis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 teadustöösse vähem investeerida, õiglase ülemineku fond sinna, seal tehti kärpeid ja õigusriigi põhimõte, selles osas lihtsalt lükkame otsustamist edasi. tõepoolest, head säästlikud riigid, te saate oma tagasimakseid, me arutame praegu Euroopa tulevikku sellegipoolest ja meie siin Euroopas, teised, antame teile selle suve, et oma prioriteedid ümber mõelda. minutes, Mr Johnson poolteist minutit härra Johnsonil. suur tänu. mitmeaastane finantsraamistik ja uus taastefond on väga vajalikud. ma tahan uskuda sellesse, et see, mis valmis nõukogus või ülemkogul peale pikki läbirääkimisi, on hindamist väärt aga ma näen juba, et solidaarsus ja vastutus äh, on tugevamad kui riiklik natsionalism. praeguse ettepaneku puhul ei saa keegi viga ja äh, kui kasutatakse õigusriigi põhimõtet äh, ettekäändena, siis seda on näha igal pool, me tahame kõik ju õigusriiki, puhast vett, puhast õhku, äh, muutumatut kliimat, äh, aga me ei tahaks, et äh, mingeid valesid ettekäändeid toodaks. et liikmesriike sanktsioneeritakse sellepärast, et on teatud kohtunikke näiteks ametisse määratud või mitte määratud proua von der Leyen, kui te mingisuguse mehhanismi vastu võtate, siis see peab olema tugev, usaldusväärne. meie ei karda õigusriiki. ma usun, et äh, raha saabub majandusse äh, õige pea, see aitab ettevõtteid, äh, kõige vaesemaid regioone, meie töötajaid, kes tahavad tööd ja kaitset, ja uute instrumentide mm, sisseviimisel muidugi on probleeme ka ja puudusi, aga me hakkame edasi minema ja loodame, et kõik liikmesriigid saavad sellest eelarvest kasu. suur tänu, härra Omažee, palun. suur tänu, proua president, tahaksin öelda, et ülemkogul leitud kokkulepe on ajalooline. aga me teame kogemusest ja olles mõistlikud, et ähm, need uksed, mis on äh, Äh, avatud või tunduvad olevat avandud, avatud olevat, võivad sulguda väga kiirelt äh, just konkurentsi tõttu, aga äh, meie ajaloolised otsused ei saa olla lühinägelikud ja praegune otsus on tehtud selleks, et arvestada Euroopa pikemaajalist poliitikat, kuid nüüd kannatavad ühine põllumajanduspoliitika, teaduspoliitika, haridus kokkulepe on saavutatud eh, kartes Euroopa poliitika renatsionaliseerimist ja mina eh, arvan, et lõppude lõpuks see kokkulepe siiski näitab, et liikmesriikide endi eh, huvid on kõrgemal kui Euroopa Liidu huvid ja Euroopa Parlamendil on siin viimane siga, vabandust, sõna. ja ehm, me oleme ka eh, seadusandjad ning ühenduse meetodi garantii andjad. suur tänu ja nüüd kolleeg Adanovski. suur tänu, kallid kolleegid kahekümne esimesel juulil sündis Euroopa solidaarsus, see läheb ajalukku minu arvates täiesti uue ajastu algusena, seitsesada viiskümmend miljardit lubati selleks, et majanduskriisist välja tulla ja eh, lubati välja anda võlakirju, seega me, meie käsutuses on varsti väga palju raha, me oleme siis helded ja mm, ma loodan, et kasu saavad mitte ainult itaallased, vaid teised ka. Euroopa Parlament peab nüüd seda kokkulepet parendama, mõned kärped, mis tehti, olid lühinägelikud, need ei ole mõistetavad, kuidas saaks tervishoiukriisi ajal tervishoiu investeeringuid vähendada. meie eh, eh, peame taaskäivistama nüüd kultuurisektori, turismisektori, kes kannatasid kõige rohkem pandeemia ajal. me oleme väga uhked suurte muudatuste üle ja eh, see on nagu Euroopa Liidu asutajate, kaasa arvatud Spinelli unistuse täitumine, tulevik ootab meid. suur tänu, kaks minutit, härra Kaspari. austatud proua president eh, ja õnnitlused ka ülemkogule selle kiire kokkuleppe eest. tegu on sõnumiga Euroopale, et Euroopa jõuab kokkuleppele ja et isegi kui on erimeelsusi, siis jõutakse kiiresti ühtsele arvamusele ja see näitab kodanikele, et oleme solidaarsed ja tegeleme meie katsumustega ühiselt ja seepärast on see kokkulepe ka heaks aluseks edasisteks läbirääkimisteks, aga me ei saa seda paketti lihtsalt heaks ki-, heaks kiita. meil on veel mõned nädalad aega selleks, et mõned parandused sisse viia. meil on aga selliseid teemasid ka, mille üle tuleb arutleda pikemalt on oluline, et rahad läheksid mõistlikesse investeeringutesse. miks liikmesriigid ei ütle, miks neil ei ole piisavalt julgust selleks, et Euroopale anda eh, see volitus ise need mm, plaanid eh, valmis teha, nagu seda tehakse struktuurifondide puhul näiteks mu teine küsimus teile on see, miks me ei kindlusta seda et, et üks protsent kogu Euroopa eh, rahast, kogu, kogu rahva tulust on ainult, eh, on ainult eh, selles fondis, miks nelikümmend üheksa protsenti kogu rahva tulust, mis investeeritakse kohalikul tasandil miks liikmesriigid ei võta õigeid meetmeid, miks me ei saa seda tagada, et seda raha kasutatakse õigesti, me ootame siin parlamentidelt ja liikmesriikide parlamentidelt vastavat õiget käitumist. aitäh. aitäh, pooleteiseks minutiks härra Vol-, Velken, palun. austatud äh, proua president, austatud härra Michel, on positiivne, et et eh, nendelt, nendel läbirääkimistel saavutati tulemused, aga see kompromiss ise ei ole sugugi positiivne. see eh, mõru maik, mis eh, suhu jääb, me ei saa nõustuda sellise paketiga. InvestEU programm kliimaneutraalsuse investeeringud, neid kärbiti Eh, suures hulgas, mitmete miljardite võrra, õiglase ülemineku fond neljakümnelt miljardilt eh, veidi üle seitsmeteistkümne miljardini ja pandeemia ajal tehakse kärpeid eh, ka tervishoiule ainult kakssada nelikümmend miljardit seal. Next Generation EU on selle programmi nimi ja praegu tundub, et see programm kliimakriisi, digitaliseerumise ja tervishoiuga ei tegele ja see jäetakse järgmistele põlvkondadele, see on vastuvõetamatu ja just sellise prioriteetide mitte arvesse võtmise vältimiseks peame meie siin Euroopa Parlamendis kasutama oma oma volitusi ja vaidlema selle vastu. õigusriigi põhimõte, see on täiesti vastuvõetamatu, mis kompromissis kokku lepiti õigusriigi põhimõtte austamine on meie koostöö aluseks ja just see teebki nii vastuvõetamatuks meie jaoks selle kokkuleppe. me võitleme nii kaua selle ümbertegemise nimel, kuni lõpuks ometigi on piisavalt palju ja piisavalt siduvad need sätted seal selleks, et kõikide ajakirjanike põhiõigused liikmesriikides oleksid kaitstud. aitäh, pooleteiseks minutiks, härra Körner, palun suur tänu, proua von der Leyen ja härra Michel, on hea, et me jõudsime mingisuguse kokkuleppeni, aga ma arvan, et nädalavahetusega nägime ka seda, et liikmesriigid näevad Euroopa Liitu ainult mingisuguse rahaautomaadina. võimalikult vähe tahetakse sisse maksta ja võimalikult palju tahetakse saada. see kehtib kõigi jaoks või kõigi puhul. head kolleegid, Euroopa Liit ei ole aga lihtsalt makseautomaat. me peame sellega toetama oma tulemust, Erasmuse programm, haridus, teadustegevus, peame investeerima neisse kõigisse ja ka Vesinikuliit on selline projekt, millega tuleb tegeleda. Euroopa Liit peab olema tugev selles vald-, sellistes valdkondades, kus liikmesriigid tugevad ei ole. head kolleegid on mõned liikmesriigid, kes tõepoolest näevad Euroopa Liitu ainult makseautomaadina, kes üritavad rikastuda Euroopa Liidu nimel või selle arvelt. meil on vaja õigusriigi põhimõtte järgimise mehhanismi selleks, et tagada see, et korrupe-, korrumpeerunud autokraatide sõpradele ei läheks enam vahendid Euroopa Liidu äh, vahenditest. me peame Orbaniga eh, rääkima, meie kindlad meetmed seadma ja Euroopa Parlament siin nõusolekut anda ei saa. aitäh, poolteist minutit, härra Pekk. kõigepealt head uudised. Brexitiga säästis Ühendkuningriik umbes kaheksakümmend miljardit eurot puhtalt, see on eh, see summa, mis eh, see taastefond oleks eh, Suurbritanniale maksma läinud, ei tohiks raisata head kriisi, seepärast Euroopa Liit kahe tuhande kahekümne seitsmendast, kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani võtab üks koma kaheksa miljardit eurot laenu või maksab üks koma kaheksa, kaheksa miljardit eurot välja Eh, see on tõepoolest eh, riigipööre ja tabu murdmine. Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud, et eh, me, et peame olema tasakaalus oma eelarves. Konfutsius ütles, et, et kui sõnad kaotavad oma tähenduse, kaotavad rahvad oma vabaduse, mitte Ungaris või Poolas, vaid Brüsselis ja Berliinis Merkel käitub nii, nagu Saksamaa oleks maailmajõud nagu USA pärast sõda ja ja surub teistele Saksa maksuraha peale. selle, kogu selles olukorras on tegelikult sakslastel kõige vähem isiklikku vara euroalal, kõrgemad maksud, rekordilised elektrihinnad ja kõige vähem on nende seas koduomanikke. nii et meie rikkal Saksamaal on üsna vaesed elanikud. Von der Leyen kavandab Euroopa Liidu eh, võlgu ja te-, ja võtab ebaseaduslikult võldu Christine Lagarde, trükib miljardeid eurosid, kolm naist juhivad Euroopa Liitu, selles pole iseenesest midagi valesti, aga kõik need on kõige kulukamad naised Euroopas pärast Madame de Pompadouri aegu. Madame de Sutter, palun um,. Mrs President, President Michel um,, yes suur tänu, president, president Michel. see kokkulepe on loomulikult suur samm edasi, kuid arstina olen ma väga pettunud. meil algab kriisis teine laine, me näeme, et Euroopas mitmes riigis on nakatumiste arvud suurenenud ja mina ei saa oma kolleegidele õigustada äh, seda, et Euroopa ei näe seda prioriteedina. me ei, ei saa võrrelda praegusi arvandmeid eelmiste ettepanekute arvandmetega, sest äh, siis meil ei olnud koroonakriisi. ja ka õppejõuna ei saa ma põhjendada kuidagi oma äh, tudengitele, miks Erasmuse programmis on äh, tehtud kärpeid, ma ei saa oma kolleegidele selgitada, miks ähm, erinevates innovatsiooniprogrammides on tehtud kärpeid. meil on vaja neid programme selleks, et säilitada oma liidripositsioon maailmas Äh, komisjon on väga ambitsioonikas olnud roheleppe ja muude programmide osas, mis on suunatud tulevikku ja need on äh, praegusest ettepanekust puudu, seega palun, kui me äh, peame läbirääkimisi MFF-i teemal, siis palun kuulake meid ja täiendage neid programme, aitäh. Thank you, one minute, Mr Epping. suur tänu, üks minut, härra Epping. president ülemkogu lõpptulemus tulemusena on meil äh, Euroopa ühine võlg, meil on probleeme Ühendkuningriigiga, ja meil on äh, palju muid probleeme madalmaades eh, tekib väga palju probleeme, pensioneid kärbitakse, see tekitab palju kibestumust inimestes ja seetõttu kutsun ma üles korraldama madalmaades eh, referendumit selle rahaliste vahendite ümberjaotamise plaani kohta, laseme inimestel hääletada selle üle. proua Teeli, palun. nagu teate, siis äh, doktor Said Ali äh, suri eile Dublinis päev enne tema kuuekümnendat äh, sünnipäeva ja ta on üks paljudest koroonakriisi ohvritest. ja siin täna äh, šokeerib mind äh, see, milline on lõhe välja öeldud sõnade rea- ja reaalsuse vahel, millega seisavad silmitsi Euroopa kodanikud praegu kestab veel enneolematu tervishoiukriis ja alles öeldi, et üheksa koma neli miljardit on meil vaja uue tervishoiuprogrammi jaoks ja see oleks esimene samm uue seitsmekümne miljardilise programmi raames. ja selle asemel ei saa me mitte midagi, ainult üks koma seitse miljardit MFF-i raames, samas kui kolmteist koma viis miljardit läheb ähm, äh, äh, julgeolekueelarvetesse ja see ja seda kõike ilma igasuguste õigusriigi põhimõtete tingimusteta, see ei austa Euroopa ja põhimõtteid. Äh, proua Ponsiati Joviolus, palun. suur tänu, proua president. Ähm, ülemkogu tulemus on tervitatav, kodanikel on vaja taastefondi selleks, et äh, uuesti jalule tõusta. et neil oleks lootust tuleviku osas kuid selleks, et meie majandust tugevdada, on meil vaja enamat kui lihtsalt raha. meil on vaja toetada loomingulist potentsiaali, me peame tagama õigusriigi põhimõtted, meil on vaja innovatsiooni ja seetõttu on väga murettekitav, et ülemkogu on kasutanud teadust nii-öelda äh, rahaallikana kakskümmend seitse riigijuhti ei mõistnud, et teadus on koroonakriisi lahendamise alus, seega ma palun, et parlament meie eelar-, teaduse eelarve eest seisaks. samas rõõmustab mind see, et kokkuleppele jõuti. Hispaania saab taastefondist suu-, palju toetust ja neid vahendeid tuleb kasutada. Hispaania on liikmesriik kus äh, kuninglik koda on seotud tohutu suure korruptsiooniskeemiga, kuid valitsus ja parlament keeldub seda uurimast. Hispaania kulutab miljardeid eurosid ähm, allveelaevadele, mis ei mahu sadamatesse ja lennukitele, mis kunagi õhku ei tõuse. Hispaanias on kiirrongid, kuid ähm, kuid taristutesse ei investeeritata. Hispaanias ähm, toetatakse panku, kuid mitte kodanikke. ja pankadelt ei küsita kunagi toetusraha tagasi. seega mul on hea meel, et keegi hakkab lähemalt uurima seda, kuidas nende fondide rahasid kulutatakse. aitäh! kaks minutit, härra Halitski, palun. proua president, õnnitlused, härra Michel, teile ülemkogu möödus edukalt, tegemist on ajaloolise hetkega kui äh, potentsiaalselt suured, tohutu suured rahasummad, ma loodan, et ka nende kinnitamise protsess äh, on edukas, tohutu suured rahasummad saavad äh, taaskäivitada Euroopa majanduse pärast Covid-19 kriisi. oluline on ka see, et Euroopa fonde kaitseb õigusriigi põhimõtete mehhanism siin parlamendis toimub peatselt hääletus uue eelarve üle mille raames äh, rakendatakse ka meie eesmärke. kuidas te aga saite õiglase ülemineku fondis teha kärpeid? õiglase ülemineku fondi eesmärk on äh, jõuda kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kliimaneutraalsuseni ja samas te väidate, et see on prioriteet. Äh, söepiirkonna, näiteks Silesia Poolas, vajavad toetust, meil on vaja seda fondi pigem suurendada kui kärpida me ei saa öelda liikmesriikides elavatele noortele, et ähm, Euroopa mõtleb teile, teie tulevikule ja teie haridusele ja samas äh, äh, pöörame ümber ja äh, poole võrra vähendame Rasmuse programmi eelarvet. see on üks põhilisemaid programme, mis tagab kaas-, modernse Euroopa ja noorte tuleviku. septembris äh, moodustatakse parlamendis ka spetsiaalne komisjon vähktõvevastase võitluse jaoks. see on üks äh, olulisemaid probleeme Covidi kõrval tervishoius praegu kuid äh, tervishoiupoliitika read on ähm, eelarvest kõrvaldatud ja parlamendis ei saa me seda vastu võtta. me oleme rääkinud ka õigusriigi põhimõtetest. kui need on niivõrd olulised meile kõigile, siis ähm, õiguste ja väärtuste programmis pidi demokraatia väärtusi ähm, toetama tuleks samuti taastada ja samuti piirikaitse, teadus ja nii edasi, me peame näitama välja rohkem solidaarsust ja olema tugevamad äh, ja seda ka rahaliselt, neid ettepanekuid tuleb kohandada, aitäh! suur tänu, poolteist minutit, äh, proua Kardia Sabal-Rubial. suur tänu, president. president von der Leyen, president Michel Euroopa Ülemkogu tippkohtumistega kaasnevad tavaliselt suured ootused, ka palju frustratsiooni. Äh, praegu aga seda ei juhtunud, ma soovin teid õnnitleda, et te olete teinud suurepärast tööd ja jõudsite ajaloolisele kokkuleppele. Te tegite seda, mida oli vaja teha, võtsite sammu, mida on vaja Euroopa taasülesehitamiseks Jean Monnet ütles, et Euroopa on üles ehitatud kriisidest ja need äh, arvan, arvunumbrid on küll ähm, väiksemad, kui me ootasime, kuid äh, siiski on äh, kokkulepe positiivne. kuid me ei saa leppida kokku selles, et tulevane eelarve on väiksem kui möödunud seitsme aasta eelarve, seda seetõttu, et väljakutsed on suuremad võrreldes varasematega, eelkõige koroonakriisi valguses, mistõttu meil on loomulikult vaja taastefondi, kuid ka enne kriisi me teadsime, et meil on vaja Ähm, ambitsioonikamat eelarvet, meil on vaja äh, rahastada vähktõve uuringuid, ähm, investeeringuid tõhusamatesse transpordiliikidesse, toetada töötuid ähm, ümberõppes ja toetada ka noori tööturule sisenemisel. me peame ka toetama lastega peresid ja seetõttu meil on vaja tugevamat eelarvet. seetõttu on väga kurb, et et ülemkogus ei suudetud siiski ähm, Euroopa vaimus jõuda kokkuleppele. ka meie loomulikult jõuame kokkuleppele, kuid ähm, mitte täiuslikule kokkuleppele. nüüd härra Verhofstadt, palun. aitäh. finantskriisi algusest alates on üksikud äh, isikud öelnud, et eurovõlakirje, et on olnud vaja eurovõlakirju ja uusi omavahendeid. ja kõik on öelnud, et see on ebarealistlik, see on lihtsalt täitumatu unistus, kuid nüüd oleme me siiski nende lahenditeni jõudnud, seega Euroopa Ülemkogu, mis äsja lõppes, oli tõesti ajalooline esimene suur samm oli ühtne turg, teine oli euroala ja nüüd kolmas suur samm edasi on see, et Euroopa Liit esimest korda annab välja eurovõlakirju ja see äh, suurendab meie rahalisi vahendeid äh, tohutul määral. see on ajalooline samm edasi, kuid selles kavas on äh, loomulikult ka nõrkusi, ole, oleme ausad. ja esimene neist on äh, see äh, üksmeelsuse nõue ja seetõttu on äh, väga paljusid äh, programme kärbitud ja tagasimaksed äh, kasinatele riikidele on ikka veel eelarves sees. ja ma pean nüüd äh, ennast äh, väga otsekoheselt väljendama, ma ei näe, et meie koda annaks rohelise tule sellele paketile ja MFF-ile, kui neid probleeme ei lahendata. kui me kui me ei suuda prioritiseerida üle-euroopalisi projekte MFF-is ja seda on väga lihtne teha. väga lihtne on alustada oma vahenditega varasemalt, kui äh, kava seda ette näeb. kavas on see ette nähtud aastal kaks tuhat kakskümmend kolm, meie ettepanek on kaks tuhat kakskümmend üks alustada. ja viimane ettepanek, äh, president, enne kui te äh, mind katkestate, nagu iga kord, on see, et meil on vaja ühis otsustust, parlament peab olema kaasatud otsustustesse. me plaanime kulutada seitsesada viiskümmend miljardit eurot ja seda on võimalik teha ainult demokraatliku järelevalve all, me ei ole Venemaa, me ei ole Hiina. Good... suur tänu, hea töö, härra Verhofstadt, ma ei pidanud teid katkestama. puhkus saabub pooleteistkümneks minutiks, järgmisena saab kõne härra Maier, palun. aitäh, proua president me elame praegu erakordsetel aegadel, ma arvan, et me kõik teame seda ja sellisel erakorralisel ajal on meil vaja ka erakorralisi meetmeid ja selles finantspaketis on tõepoolest eh, palju, seal on kaksteist nulli ikkagi lõpus. Need otsused on sellised, mis mõjutavad põlvkondi. ja kummaline on see, et sellel, sellelt tippkohtumiselt naasid kõik võitjatena. Merkel, Kurz, Macron läksid kõik oma koduriikidesse tagasi ja ütlesid, et läbirääkimised läksid suurepäraselt. et kõigil õnnestus saada seda, mida sooviti. see loomulikult, nagu me teame, võimalik ei ole, kõik ei saa olla võitjad ja on hääli, mis ütlevad, et eh, Saksamaa ja Prantsusmaa on võitjad, kuna kriteeriume muudeti, kuna, eh, kuna tingimusi muudeti. aga mul puudub usk sellesse kokkuleppesse. Nendest suurtest taskutest eh, tuleb see, mida me ei soovinud. suur, see kõik põhjustab suure võlaliidu õigusriigi põhimõtte järgimine ei pea kehtima mitte ainult teistele, vaid ka meile endale. peame käituma vastavalt äh, õigusandlusele. oluline on see, et me näeme, et Euroopa Liit eraldub praegu plokkideks, põhi ja lõuna, ida ja lääs ja head kolleegid, solidaarsus ei, ei tohiks kunagi olla selline üldine. üheks minutiks. proua Haan, palun. on hea, et meil on praegu selline läbirääkimispositsioon, mis on ühtne. on hea, et mingile kokkuleppele jõuti tipp tippkohtumisel ja ülemkogus, aga läbirääkimised tegelikult alles algavad, tehti kärpeid eh, tervishoiu valdkonnas, teadusuuringute valdkonnas, eh, kliimamuutused, eh, õigusriigi põhimõtte järgimise klausel pole kindel. kahe tuhande viiekümnendaks aastaks lubasime olla kliimaneutraalsed, meil on rohelepe, see tähendab seda, et me peame tööstusest, tööstuse Äh, süsinikusisaldust vähendama, tähendab seda, et me ei saa endale lubada fossiilseid kütuseid, Euroopa Horisont, Invest EU äh, ja õiglase ülemineku fond on tuleviku investeeringud, me ei või neid kärpeid endale lubada. Te lubasite tugevat ja võimekat fondi ja nõukogu, ülemkogu jätab nüüd inimesed hätta meil on vaja üleminekut kestlikule solidaarsele majandusele, kus vastatakse kõigile vajadustele ja see ongi meie vastus teie kompromissile, aitäh. One minute, Mr Lundgren. ja nüüd üheks minutiks härra Lundgren, palun. suur tänu. lubage mul alustada sellest, et äh, ütlen, et nõukogu pakett on vastuolus aluslepingu artiklitega kolmsada ja kolmsada üksteist. Euroopa Liit ei saa kulutada rohkem raha kui tema eelarves ja nüüd peavad parlamendisaadikud tagama selle, et reegleid järgitaks, mitte nii, et lastakse lihtsalt aluslepingute reegleid ignoreerida. meil on selline olukord Rootsis, kus inimesed surevad ja samal ajal meie peaminister äh, saadab raha välismaale. kuus miljardit lisaks sellele, äh, mida me oleme Euroopa Liidu eelarvesse juba sisse maksnud, kui seda nimetatakse tagasimakseks, siis mina seda ei mõista. meil on vaja läbi rääkida uued omavahendid suur tänu, järgmiseks kolleeg Poltenga. Eh, suur tänu, president, proua von der Leyen, esimest korda kavatseb Euroopa Liit laenata raha ja jagada selle nendele riikidele, kellel oleks lünkade, lünkade täiteks vaja abi ja nüüd on äh, ka hea näitega tegemist äh, selle kohta, kuidas üles näidata solidaarsust, on selliseid, kes üldse ei, ei soovi solidaarsust. Äh, aga ma samas tahaksin ka teid hoiatada, nüüd on loodud nagu mingisugune Euroopa poolaasta avatar, mis on nagu solidaarsuse musternäide. ja see on võimaldanud äh, kuuskümmend kolm korda Euroopa Komisjonil nõuda liikmesriikidelt tervishoiusektori kärpeid kui te räägite sotsiaalmeetmetest ja teise käega teete kärpeid, siis see ei ole vastuvõetav suur tänu, järgmiseks härra Castaldo, üks minut, palun. suur tänu, president, kolleegid nõukogule jõud-, jõudnud ajaloolisele kokkuleppele, mis läheb palju kaugemale kui homsed probleemid, kuigi me ei teagi, mis meid homme veel ees ootab aga me sõltume väga palju sellest, millest praegu äh, kokku lepiti, see seitsesada viiskümmend miljardit on nüüd ette nähtud selleks, et äh, vigu parandada ja nüüd on vaja teha nii, et liikmesriigid äh, ka täpselt teaksid, kuhu investeerida, nüüd me teame, et et, et ei saa ainult äh, pitsa ja präänikuga raha jagada, Erasmus plussi on vähendatud, äh, horisonti on vähendatud, äh, viiakse sisse uus maks juba kahe tuhande kahekümne esimesel aastal ja tegelikult saavad ainult rikkad eurooplased igasugust tagasimaksed, ilma igasuguste taks-, tagasimaksete ja kärbeteta edasi elada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 a nemzeti függetlenséget és a demokráciát. õigusriik tõepoolest me peame selle kõige puhul võtma arvesse eh, õigust, me peame võtma, me peame elama legaalselt. meie võitlesime õigusriigi eest, aga ma ütlen teile, mida õigusriigi järgimine ei tähenda see ei tähenda seda, et äh, juhind, tuleb juhinduda mingitest reeglitest, mis ei ole kindlaks määratud. see ei tähenda seda, et äh, kiidetakse äh, kedagi valikuliselt või et poliitilist ideoloogiat peale surutakse, aga me teame, et on neid, kes seda kasutavad. kui keegi õigusriigi põhimõttest räägib, siis ei tohiks muud et äh, neid põhimõtteid kuidagi selle järgi vastavalt, äh, vastavalt sellele, mida tahetakse saavutada. süüdistataval peaks alati olema õigus vastata süüdistustele, nagu ka Ungari peaministril. ilma õigusandluseta mingeid et eh, mingeid karistusi ka olla ei tohiks. Euroopa Liit ei tegutse siin kuidagi normatiivselt. juba kahtluse korral tuleks eh, selles, selles ettepanekus eh, kedagi süüdi mõista, see on selline kommunistlik lähenemisviis. see on nõukogude lähenemisviis, kasutatakse või kuritarvitatakse mingeid põhimõtteid eh, oma eesmärkide saavutamiseks, oleme sellele juba ohvriks langenud ja me ei taha seda uuesti kogeda. Euroopa, Euroopas on ära teenitud õigusriik. selles kojas on inimesi, kes räägivad üht või teistpidi, aga üleüldiselt eh, vastavalt eh, artiklitele kodukorra sada kaheksakümmend kaks ja eh, sada kaheksakümmend seitse ei võiks, ei tohiks seda rikkuda, me ei tohi eksida omaenda vastu, omaenda õiguste ja põhimõtete vastu. lõplik hääletus toimub pärast arutelu toimumist. härra Fernandes, pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, president. kõigepealt ja eelkõige peab tunnistama, et äh, ülemkogu kokkulepe on ajalooline samm edasi äh, see on otsustava tähtsusega Euroopa Liidu ülesehitusprotsessis, see on kokkulepe, mis võimaldab Euroopa Liit Liitu jätkata ja jätkata vastavalt Euroopa Parlamendi maikuisele resolutsioonile, kus me nõudsime finantsinstrumente, eh, mida saaks luua läbi Euroopa Liidu eh, ühise laenu ja omavahendite reformi, see on tähtis samm ja Pedro Sanchez'i valitsus on mänginud väga tähtsat rolli kokkuleppe saavutamisel. aga eh, peame rääkima eelarvest ja esitama küsimusi. Ähm, näiteks äh, õiglase ülemineku fond äh, minu regioonis Asturias äh, on vaja tugevat Euroopa Liidu abi just sellest fondist ja nüüd äh, vastupidamus ja äh, taastekava, see nõuab, et Euroopa Liidu liikmesriigid viiksid läbi reforme ja parlament aga ei ole saanud selle kohta veel midagi öelda meie peaksime legitiimsuse huvides saama kaasa rääkida ja Euroopa Parlament äh, äh, peab saama seda teha diskus-, diskuteerides nõukoguga. suur tänu, kolleeg Sejourne suur tänu, president, kolleegid, kõik juba ütlesid, et ähm, tegemist on ajaloolise kokkuleppega, isegi äh, parem äärmus siin saalis, äh, see on meie kõigi ajalugu ja sellepärast on äh, näha, et Euroopa Liidu taastumisele on antud hea impulss kuigi mõni nädal tagasi öeldi veel, et kokkulepe on täiesti võimatu, mõned eh, isegi vetostasid selle, eh, selle põhimõtte, et tuleb erakorralisi vahendeid kasutada ja eh, muidugi tegemist on erakordse kokkuleppega ja me oleme kõik rahul sellega lõpuks. aga tänane resolutsioon äh, ähm, omab väga delikaatset ülesannet, me peame ühest küljest heaks kiitma ja kiitma seda kokkulepet, aga ähm, me isegi tahaksime olla positiivsed selle kokkuleppe suhtes, kuid tuleb meelde tuletada, et tuleb arvestada ka eurooplaste huvidega, sest meie oleme nii-öelda kahekümne kaheksas eh, hääl eh, laua taga, me tahame rohkem Erasmuse horisondi eh, jaoks erandeid ja omavahendeid, nagu siin Kiefer Hofstad ütles, selleks, et meie ühist vaelu, laenu tagasi maksta teie nägite, kuidas nüüd peeti neli ööpäeva läbirääkimisi ülemkogul, kakskümmend seitse liikmesriiki pidid nii tohutu plaani üle kokku leppima, aga nüüd seisavad ees eelarve läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, sest see uus eelarve on meil seitsmeks aastaks ja me ei kavatse seda blokeerida. tänan suur tänu, poolteist äh, minutit, kolleeg Vande Tõisse. kolmkümmend miljardit eurot on vaja nüüd netomakseid äh, maksta selleks, et äh, Covidist taastumisfondi toetada. viiskümmend miljardit on puudu Belgias. kuidas me siis nüüd äh, seda seletame? kuidas seda kodanikele seletada, et ähm, meil ei ole piisavalt raha korralike pensionide jaoks, ei ole raha tuhandetele peredele, kes on tõesti pingutanud ja pingutanud mida rohkem raha läheb eurokraatide kätte, seda rohkem võimu nad saavad, võimu kodanike üle ja tekitavad sellise sõltuvussuhte, nii et inimestel enam ei ole midagi öelda. peale viitekümmend aastat on need fana-, eurofanaatikud kaotanud tegelikult kõikidel referendumidel järjest rohkem riiki, riike soovivad valida sõltumatuse, nüüd räägite te Euroopa maksust, Euroopa võlast ja tekitate finantsvangla, kust keegi ei pääse. One minute, madam Mets. üheks minutiks proua Mets, palun austatud presidendid, eesistuja. selles kojas on selge enamus rohkema solidaarsuse nimel, tahame rohkem kestlikkust, rohkem Euroopat. ei ole oluline see, milline riik saab rohkem, kui palju nad täpselt saavad. oluline küsimus on see, kuhu me investeerime me ei tohi kärpida tulevikku suunatud programmide rahastust, kuidas me saame rääkida programmist Next Generation EU e ja samas näiteks haridusvaldkonnas selliseid kärpeid teha. kuidas me võime poole võrra vähendada õiglase ülemineku fondi, kuidas on võimalik keset pandeemiat vähendada ja kärpida rahastust Äh, tervishoiu valdkonnas ja meie põllumajanduspoliitika, kuidas me saame seal kärpeid teha. kõik need kärped ei ole vastuvõetavad parlamendi seisukohast. me peaksime kasutama seda taastamist äh, selleks, et äh, ümber struktureerida ennast. aitäh! üheks minutiks Refi Danza aitäh! kui me jätame nüüd kõik sellise retoorika kõrvale, siis me näeme, et kahekümne esimese juuli kokkulepe ei olnud parim kokkulepe. resolutsioonis on samuti see kirjas. Itaalia parlamendis arutati seda eile, me näeme, et sellest reaktsioonist ei piisa praegu ja see on saabunud liiga hilja raha jõuab sihtkohta liiga hilja. ja see peaks olema selliseks leevendavaks meetmeks koheselt tegelikult see taastekava on tohutu hulk tingimuslikkust, mis piirab meie otsuseid liikmesriikides, digitaalsektori rahastust on kärbitud, otsustamist lükati edasi, mis puudutab äh, Eh, Hiina küsimust eh, meil oli õigus. järgmiseks kolle-, järgmine kolleeg kaheks minutiks, palun, Esteras Ferragut. aitäh. tahaksin väljendada oma toetust ja tahaksin eh, väljendada oma kaastunnet nendele perekondadele, kes on kaotanud pereliikmeid sellele pandeemiale olukord on tõsine ja me ei tohi praegu aega raisata. me peame tegutsema kiiresti, peame tegutsema otsustavalt. tegu on praegu ajaloolise leppega, kokkuleppega. kunagi varem ei ole Euroopa Liidu tasandil ühisvõlga võetud. selle kogu selle paketi eesmärgid on selged, tahame luua töökohti, tahame Euroopa taas majanduse taas üles ehitada proua Merkeli ja von der Leyeni eestvedamisel oli nende seisukoht väga selge, mõlemad need naised on eh, Rahvaparteist. peame kasutama ja rakendama ambitsioonikaid reformiprogramme. Rahoi juhtimisel me Hispaanias sellega ka tegelesime. aga praegu peab liikmesriigi või Euroopa Liidu tasandil tegutsema samuti. loomulikult tuleb kontrollida seda, et raha kasutatakse seal, kus on seda kõige rohkem vaja ja teine osa sellest kokkuleppest, MFF-i osa, ei ole meie jaoks rahuldust pakkuv. me ei saa nõustuda nende põhjendamatute kärbetega kümme protsenti tervishoiukärpeid on täiesti põhjendamatu põllumajanduspoliitika kärpmed samuti mitte, me ei saa maapiirkondade toetusi vähendada, maaelu arengut. Erasmus, õiglase ülemineku fond, kõik need kärped, me lihtsalt õõnestame nendega Euroopa tulevikku ja lisaks sellele pean samuti ütlema, et meil on vaja mehhanisme seoses õigusriigi põhimõtte järgimise kaitsega. ilma selleta ei ole meil demokraatia ja ilma demokraatiata ei ole Euroopat, aitäh! aitäh, proua Piri, poolteist minutit. aitäh ja alustan kõigepealt positiivselt. kõigepealt õnnitlen e-, eesistujat Michelle'i ja president von der Leyenit selle eest, mis saavutati selle kokkuleppega. tõepoolest, tegu on ajaloolise otsusega ja inimesed praegu kardavad oma töökohtade pärast, nii et palju õnne, see kokkulepe on tulevikku suunatud. sellega minu kiitus aga lõpeb. ma arvan, et eh, selline MFF, nagu teie ettepanekus on, ei ole piisavalt ambitsioonikas, ei ole piisavalt kaasaegne, ei ole tuleviku eelarve ja president von der Leyen, ma, ma ei kujuta ette, et teie oleksite sellega rahul. kui see kriis suurendab ebavõrdsust ülemaailmselt, siis mida me teeme? me vähendame arenguabi rahastust ja head kolleegid, kõige olulisem on see, et eh, raha osas võime me läbi rääkida, aga mitte oma väärtuste osas. meil on professorid, Euroopa Liidu liidrid, ajaloo ja ajakirjanikud, kes kõik eh, tõlgendavad erinevalt tippkohtumise kokkulepet ja see ausalt öeldes saadab kehva signaali. ma kuulen, et eh, õigusriigi põhimõtet ja ja eelarvet mainitakse esimest korda koos, aga praegu on olukord väga, väga keeruline, väga tõsine õigusriigi põhimõttega seoses. meil on liikmesriigid, kes ei pea sellest kinni, nii et meil on vaja õigusriigi põhimõtte selget mehhanismi. asi ei ole siin rahas, vaid põhimõtetes aitäh, proua Tšehh, palun. The editor in chief of... Ungari suurima eh, suurima iseseisva uudisteportaali Indeksi eh, juht vallandati eile. president von der Leyen, alaline eesistuja Michel, teie tegevusega te lihtsalt julgustate populiste käituma, tegu on ajaloolise võimalusega tõepoolest see kokkulepe on ajalooline, mul on selle üle hea meel, aga me võime seda kasutada nüüd igatepidi, me võime sellega ka julgustada populiste. ülemkogul ei õnnestunud leppida kokku selges õigusriigi põhimõtte mehhanismis, et selgelt oleks seotud väärtused ja raha peaks selgelt välja ütlema, et me ei saa enam teha tühje lubadusi, me ei saa enam korrumpeerunud oligarhide taskutesse seda raha suunata, meil on enam kui iial enne vaja sellist mehhanismi ja sellepärast me palumegi, et komisjon tegutseks, asuks juhtival, juhtima selles valdkonnas ja et eh, kantsler Merkeli lubadustest peetakse samuti kinni, et õigusriigi põhimõtet austatakse kõik, mis on sellest vähegi äh, Eh, madalam, sellega me ei lepi. proua Laport, palun. aitäh, proua president. neli ööd ja päeva toimusid läbirääkimised. kuid äh, Euroopa on äh, vähem üksmeelel kui kunagi varem. inimesed on äh, juba väsinud sellest kõigest, mistõttu ka kokkuleppele lõpuks jõuti, kuid tegelikult äh, sümboliseerib see Euroopa projekti läbikukkumist. president Macron ütles, et maksumaksja taastekavasse mida, midagi ise ei maksa, kuid kes seda tegelikult siis usub? kuidas me peaksime tagasi maksma võlga olematutest omavahenditest? see kõik peaks siis tulema liikmesriikidest, mis on äh, vastuolus äh, Euroopa Liidu toimimise lepinguga. seda me vastu võtta ei saa. ja edasi ka prioriteedid. kuidas me saame aktsepteerida seda, et EU for Health programmi äh, kärbiti, kui me räägime praegu tervishoiukriisist. Covidi kriis on piiriülene ja kuidas me saame selle valguses õigustada tagasimakseid, kui Ühendkuningriigi lahkumine oleks tegelikult pidanud kogu selle süsteemile hinge kella lööma meil on vaja Euroopa tegevuskava, mis oleks tõhusam kui äh, liikmesriikide individuaalsed tegevuskavad, aitäh. üheks minutiks härra Korman, palun. aitäh, daamid ja härrad. Ähm, me oleme jõudnud olematu leppeni, mis on süvendanud äh, kriisi. kuid paljud Euroopa pooldajad äh, üritavad siiski toetada seda kokkulepet. liikmesriikide vahel toimub konkurents ja me näeme, et eelarvega on probleeme. omavahendite puudus tähendab seda, et äh, meil ei ole tegelikult võimalik äh, reaalselt tegutseda ja see taastefond tegelikult äh, mõjutab negatiivselt meie demokraatiat loomulikult kliimamuutuste väljakutsed on väga tõsised ja no tundub, et taastekavast see täielikult kõrvaldatakse, see valdkond. on öeldud, et taastekava on kiireloomuline meede, aga liiga pikalt on tehtud otsuseid meie tuleviku arvelt. Euroopa on võtnud väikeseid samme edasi kuid äh, see kõik võib äh, tuua kaasa suure sammu tagasi lõppkokkuvõttes. meie oleme Euroopa kodanike esindajad ja me peaks ja te peaksite kuulama meie parl-, kui parlamendi häält. üks minut, härra Tšambaski, palun. proua president, äh, proua von der Leyen, proua härra Michel me ei saa toetada ei eelarvet ega taastekava, sest need on vastuolus äh, aluslepingute põhimõtetega. Te soovite mm, võidelda õigusriigi põhimõtete eest, kuid äh, samas äh, te laenate meie laste nimel ja nemad peavad need laenud tagasi maksma. Te soovite jaotada need laenud ja samus, samuti laenatud raha jagada ka toetustena. see on ähm, kommunistlik äh, tegevusviis ja me teame, kuidas kommunism äh, lõppes. mis on õigusriik? õigusriik äh, tähistab ähm, sõltumatut kohtusüsteemi. ärge üritage ärge üritage hakata ümber kirjutama riikide õigussüsteeme. proua von der Leyen, palun äh, kasutage mineviku õppetunde. härra Bellami, parlament ei ähm, aktsepteeri seda kokkulepet. loomulikult solidaarsus äh, liikmesriikidega äh, on äärmiselt oluline olnud äh, ajaloolise kriisi vältel, kuid see taastekava tõstatab äh, tõsiseid küsimusi, eelkõige seoses ühise laenuga ja seda on juba väga palju puudutatud siin me seisame silmitsi enneolematu majanduskriisiga ja selle valguses ei tohiks mitte kellelgi olla õigust äh, kasutada tragöödiat selleks, et ehitada üles äh, illusioone, millele meie kodanikud on juba mitu korda ei öelnud. tegelikkuses on see taastekava föderalistlik samm edasi ja see on kasutu sellepärast, et meie liikmesriigid juba praegu äh, omavad finantsturgudele juurdepääsu tulevased põlvkonnad peavad hakkama tagasi maksma ähm, nende nimel võetud laenu äh,, kuigi me praegu ei tea täpselt, kuidas see kõik toimima hakkab. Te olete kogu Euroopa nimel teinud otsuseid, mida meil tegelikult vaja ei ole. Uh, äh, Euroopa Julgeolekufond on jaotatud kaheks, paljud teised fondid ja programmid on samuti tugevalt kärbitud, näiteks kolmeteistkümne miljardi võrra on langetatud eh, teadusuuringute eh, rahastamist, ainult üks miljard on ette nähtud tervishoiuprojektideks Te kirjutate praegu väga põhja, põhimõtteliselt ümber Euroopa poliitikaid meil on vaja konkurentsivõimelist poliitikat, mis toetaks meie tööstust. ainult äh, tõhusalt ja ühtsel turul põhimõ-, põhilist, põhinevate vahendite abil on meil võimalik äh, tugevalt majandust taastada. suur tänu, härra Pelko, palun. Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej aitäh! suur tänu, proua president, äh, proua komisjoni president, äh, härra ülemkogu president, täna arutame seda, kuidas äh, pandeemia väljakutsetega toime tulla ja kuidas tulla toime tuleviku väljakutsetega. omavahendid ja maksud on selle jaoks olemas, kuid on palju tõsisemaid küsimusi, mis on äärmiselt olulised meie eksistentsi seisukohast ja ma räägin siin väärtustest, mis peaksid meid ühendama. minu riigis Poolas arutatakse äärmiselt tuliselt äh, õigusriigi põhimõtete üle. valitsus ütleb, et see järgib õigusriigi põhimõtteid ja äh, Öeldakse, et äh, õigusriigi põhimõtete seostamine Euroopa Liidu rahadega on väga nõrk algatus ja seda kunagi ei järgita. õigusriigi põhimõtete järgimise nõue, mida kinnitatakse, mida kontrollitakse kvalifitseeritud häälteenamusega, seda tuleb rakendada. sest kui see nõue äh, põhineb üks, ühehäälsusel, siis Poola hakkab vetostama kõiki neid otsuseid. Poola hakkab kaitsma oma suveräänsust, mis on üsna irooniline. kuid ähm, selline lähenemine on äh, koduriigis väga populaarne seega, kas õigusriigi põhimõtete mm, nõue on lihtsalt vale, me peame andma selge signaali Poola kodanikele, aga kõigile Euroopa Liidu kodanikele samuti. Nikolai Peer, palun. daamid ja härrad, austatud presidendid, eesistuja, Euroopas on vaja praegu ambitsioonikat, ambitsioonikat mm, rahastust, meie välispoliitika, tervishoid, kliimaküsimused, aga paraku on neid, seda rahastust vähendatud nüüd, kuna liikmesriikidel on nii erinevad arvamused. tehnoloogia osas juhtival kohal olemiseks ja ja Euroopa juhtivaks kohaks maailmas on väga vähe jäetud, kus on meie ambitsioonikas, kus on julgus reformida, kus on meie väljavaade tegutseda tuleviku nimel? daamid ja härrad, me peame veel tööd tegema, me peame selgelt ikkagi saavutama selle, et me ei oleks nii kasinad, sellepärast oleks õige süsteem, härra Lamberts rohelistega juhitud valitsuse abil sooviti neid rohkem tagasimakseid. rohkem reforme on praegu Euroopas vaja ja tuleks, tuleb tõepoolest võtta ühiseid laene selle rahastamiseks poolteist minutit, härra Rinaldi. aitäh. viimase kahekümne aasta Itaalia on eh, sada kuuskümmend miljardit maksnud eh, sisse, eriti kui me võtame arvesse otseseid ja kaudseid makseid kui me vaatame seda, seda olukorda nüüd selgelt, selge pilguga, siis me näeme, et Itaalia kogu selle programmi Next Generation EU raames, eriti võttes arvesse ka neid kohutavaid programme ja tagasimakseid, on tegelikult netomaksja ja maksab sisse eelarvesse ettevõtjad, kodanikud, kes on nii kõvasti tööd teinud riikide edendamiseks, need lihtsalt jäetakse praegu hätta. me kuuleme, et Itaalial läks sellele läbirääkimisel väga hästi, siis me ei võta arvesse seda, millised on need riigid ja nende riikide olud, Eh, kus, eh, mis on põhimõtteliselt praegu ikkagi maksuparadiisid ja peaksid selle peale mõtlema, enne kui nad kritiseerivad minu riiki ja peame mõtlema sellele, kes maksab need võlad tulevikus. aitäh, härra Koiking, palun. aitäh. loomulikult ma jälgisin samuti tippkohtumist nagu paljud teistki ja Euroopa rahvusriikidel ei saa enam kunagi olema kuidagi jõudu, et ennast kehtestada maailmas ja et kunagi ei oleks nendel riikidel võimalik vastu seista nendele kriisidele. see oli selline järeldus eh, valitsuse riigijuhtide poolt me kuulsime siin mitmetest probleemidest juba selle uue eh, kava puhul ja uue MFF-i puhul on palju ohverdatud kärbetena ja küsisin endalt, eh, kas, kas eh, inimesed, kas need riigi ja valitsusjuhid unustasid äh, selle plaksutamise õhtuti nendele inimestele, kes aitasid meil kriisi ajal eh, siis kõige rohkem hakkama saada. me võlgneme selle Euroopa kodanikele just neid inimesi toetada ja praegu vastasel juhul me lihtsalt liigume eh, va-, vastupidises suunas, inimesed peavad tundma, et Euroopa aitab neid, see on minu üleskutse kõigile presidente eh, Michel ha chiesto di poter intervenire. suur tänu. president Michel soovis praegu sõna võtta, sellepärast et äh, tal on midagi öelda, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, aitäh kõigi nende sõnavõttude eest. pean kogu parlamenti veel kord tänama, teil on käivitav jõud, visionääri jõud äh, ja tahaksin tõesti, et me teeksime tugevat koostööd ja lubage mul siis kommenteerida neid sõnavõtte, äh, eriti mis oli võib-olla mulle suunatud. tõesti sooviti kiirelt ja jõuliselt reageerida ja võib-olla mäletate seda äh, kui Euroopa Liit liiga aeglaselt ja liiga vähe reageeris, siis Ehm, nüüd oli vaja kiirelt otsuseid langetada, mõne nädalaga mobiliseeris komisjon end ja püüdis siis veenda kahtekümmet seitset liikmesriiki ja ka nende parlamente julgelt edasi minema. tegemist oli täiesti erakordse arenguga Euroopa projektis, nüüd pandi lava, lauale uus äh, finantsraamistik, aga ka äh, taastekava, mis võimaldab nüüd äh, Euroopa Liidul end kokku võtta äh, ja muidugi tuleb mobiliseerida end ka selleks, et pidada tõsine poliitiline debatt maha uute omavahendite üle see on täiesti möödapääsmatu, eluliselt tähtis ja mul on hea meel, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid, nõukogu ja ülemkogu soovivad sellega edasi minna. sest tegemist ei ole lihtsalt mõne maksuga nagu süsinikumaks, digimaks, finantstehingumaks tegemist on demokraatliku debatiga, mis peab mobiliseerima ka nelisada miljonit äh, kodanikku, äh, kes on sellest huvitatud nii oma liikmesriigis kui ka Euroopa üleselt ja nüüd äh, minu arvates uus õigusakt, eh, mis töötati välja, ei ole mitte mingisugune tohutu saavutus, vaid see on lähtepunkt, lähtepunkt, kust edasi minna selleks, et see paberil olev kokkulepe, mis saavutati ülemkogus kirglike ehm, kõneluste tagajärjel, ehm, oleks ka nüüd äh, läbi arutatud samakirglikult Euroopa Parlamendis äh, ja et me koos saaksime äh, rääkida Euroopa Liidu väärtustest, projektist, mis meid kõiki mobiliseerib, mis on täiesti erakordne maailmas, nelisada viiskümmend miljonit inimest, kakskümmend seitse erinevat liikmesriiki, mida ühendavad ühised väärtused, mis, kes soovivad äh, inimkonna edasiminekut, teha seda üheskoos. nüüd äh, kuulasin siin ka äh, äärmuslikke sõnavõtte ja selliseid äh, ekstremistlikke sõnavõtte, noh, ma ütleksin, et teie olete valinud eraldatuse, vihkamise, aga meie tahame avatust ja öö, koostööd ja ikkagi on tegemist suure päevaga, ajaloolise hetkega Euroopa ja eurooplaste jaoks. suur tänu ja äh, täname, et te erakorralisel täiskogul osalesite ja nüüd härra Rangel, palun üks, poolteist minutit. suur tänu ähm, lubage mul nüüd otse öelda president Michelile, et äh, meil on hea meel, et ajalooline kokkulepe saavutati, aga irooniline on see, et kui nüüd on tegelik Euroopa raha olemas, hakatakse seda kulutama ikkagi vastavalt liikmesriikide ümbrikele, programmidele, aga mitte nendele üle-euroopalistele projektidele ei hakata seda kulutama tegemist oli meil tõsise kriisiga, tervisekriisiga. me te-, kogesime väga rasket tervishoiukriisi, ähm, aga see on põhjustanud ka tõsise sotsiaalkriisi ja seetõttu tulebki öelda, et tegemist on ajaloolise kokkuleppega, kuid kuidas seda rakendama hakatakse liikmesriikide valitsustel ei ole mingit vabandust, raha antakse neile kätte ja nad peavad nüüd kriisi lahendama, eh, vastama kodanike ettevõtjate ootustele. aga meie siin oleme pettunud, sellepärast et meil ei ole tõsist tervishoiuprogrammi, et meil ei ole piisavalt raha teadusuuringutele ja Erasmus plussile ja sellepärast siin Euroopa Parlamendis tahame me võidelda selle eest, et Äh, programmil äh, oleksid seatud oma tingimused, seda ka äh, mitmeaastasele finantsraamistikule. Portugali kolleegid on rääkinud siin ka Euroopa tulevikukonverentsist, kuid tuleb mõista nüüd, et Portugali peaminister nõukogus ei soovinud seda, ei soovinud seda, ei kaitsnud seda projekti, kui räägiti õigusriigi kaitsest ülemkogul för ordet, herr no Fritson, suur tänu, aitäh, et te mulle sõna andsite. Euroopa ees seisavad suured väljakutsed, me peame kriisi lahendama, meil on vaja kaasaegset pikaajalist eelarv, eelarvet, kus äh, tööhõive ja kliima on prioriteetideks, aga me peame selle eelarvega äh, seostama praeguse kriisiga ja sellest väljatulekuga. loomulikult on meil vaja ka vahendeid roheliseks ökoloogiliseks üleminekuks peale nelja pikka päeva jõudsid Euroopa Liidu riigijuhid kokkuleppele, mis on ajalooline, tegemist on taastepaketiga, aga see sisaldab nii andmist kui võtmist muidugi liikmesriikidel olid erinevad mõtted selle kohta ja sama puudutab ka Euroopa Parlamenti. Ehm, liikmesriigid näitasid üles oma vastutust, meie peame oma vastutust üles näitama, Euroopa Liidu tulevik sõltub kliimast, ehm, me tahame, et eurooplastel oleks tööd, et eelarvevahend, eelarve arvestaks ehm, ka õigusriigi põhimõtetega kõikides liikmesriikides, mitte kahekümne viies või kahekümne kuues. kõigis kahekümne seitsmes riigis peame me seisma õigusriigi põhimõtetest, siis saame ehitada su-, tugevat Euroopat tulevastele põlvedele. mina teen seda oma lastele, lapselastele ja tuleviku nimel. suur tänu! järgmiseks kolleeg Beslaru austatud president, austatud Ursula von der Leyen, me kõik kuulsime, millest rääkisid äh, riigijuhid, aga nüüd tuleb ka kuulata, mida kodanikud soovivad. ja võtkem siis kuulda, mida järgmine põlvkond soovib. muidugi me ähm, töötame välja ja edendame, aga me ei kuula äh, Digitaal-Euroopa, Horisont, Erasmus pluss Nende eelarveid on mitmeaastases finantsraamistikus kärbitud üheksakümmend protsenti üheksakümne protsendi jaoks äh, järgmisest põlvkonnast on tegelikult midagi, mis peaks meil aitama edasi minna, mina olen kaasraportöör olnud eelarve küsimustes, äh, meie taastefondi rahastamisvahend peab olema vahend järgmiste põlvkondade jaoks, äh, alussammas investeeringuteks, noortele, lastele, me tahame Euroopa Liitu ette valmistada järgmisteks põlvedeks, mitte ainult nii, et palume, et nad jä, meie arved kinni maksaksid, aga me, et neid ka kuulda võetaks, Euroopa Parlamendis tehakse seda, tänan. järgmiseks kolleeg Zlotovski. mikrofon, mikrofon Yes. <laughs> E, austatud president ülemkogul saavutati väga raske kompromiss uue eelarve küsimuses, see on tähtis e, eelarve meie, meie majandusele, mis peab nüüd kriisist välja tulema ja sellepärast tahaksin õnnitleda ülemkogu liikmeid kõiki. E, meie peaministri roll oli eriti märkimisväärne, muidugi eh, siin on eh, ülemkogu järelduste kohta ka kriitilisi sõnavõtte olnud, aga minu arvates on tegemist liialduste ja silmakirja, kirjatsemisega. me rääkisime õigusriigi kaitsemehhanismist, eh, see on nagu mingisugune instrument, mis on liikmesriigid, äh, vabandust, aluslepingutest väljaspool ja millega saab liikmesriike mõjutada. fakt on see, et kõik uued seadused, mis Poolas vastu võetakse, äh, vastavad põhiseadusele, vastavad aluslepingutele ja Poola riik on rajatud õigusriigi põhimõtetele, mingit kahtlust selles ei ole, aga siin parlamendis äh, soovitakse kasutada mingit õigusriigi instrumenti selleks, et mõjutada valitsusi, kes neile ei meeldi. Euroopa Liit on alati kasutanud Euroopa Liidu vahendeid vastavalt aluslepingutele, see peakski olema tulevikus ka ainus aluskriteerium otsustamiseks. ma loodan, et Euroopa Parlament ei hakka sellest kõrvale kalduma ja ülemkogu tulemusi kuidagi ohustama ning esitama põhjendamatuid nõudmisi. tänan. kolleeg Peeters, praegu minut ja trend. kolleeg Peeters, poolteist minutit. suur tänu. austatud komisjoni president, daamid ja härrad. viimastel päevadel astuti suur samm edasi riigipead ja valitsusjuhid leppisid kokku Euroopa Liidu mitmeaastases eelarves ning taastekavas ja veel kord saab hakata investeerima, investeerima majanduse taastamisse. kolmsada üheksakümmend miljardit ja kolmsada kuuskümmend miljardit summad, mis lähevad toetusteks ja laenudeks, on midagi, millest kõik peaksid kasu saama. laenud tähendavad seda, et ähm, kõik saavad taastefondist kasu. kuid ega meie töö ei ole läbi. väga suuri kärpeid tehti teadusuuringutes äh, ja arendustegevusse. Äh, aga samas on meie prioriteet vaktsiiniuuringud, ähm, samuti vähiuuringud, teadusuuringud peavad jätkuma. oleme näinud ka, et Erasmus pluss eelarvet ja kaitseinvesteeringuid kärbiti. teine koroonaviiruse laine on saabumas parlamendil seisavad ees väga rasked läbirääkimised, aega on vähe, kuid me usume, et parem kokkulepe on võimalik. aitäh. minu riik tegelikult ei saanud just eh, oma heale mainele lisasid praegu. minu riigi peaminister oli osa sellest säästlikust nelikust, ma arvan, et see oleks pidanud olema teistmoodi. me peame jõudma kokkuleppeni, me ei saa tegeleda selle küsimusega üksi, selle pandeemiaga üksi, aga see eelarve ettepanek, praegune eelarve ettepanek on tegelikult seesama vana ettepanek lihtsalt uues kuues tervishoid, kliimategevus, noored, teadustegevus, see oli kõik see, millele me keskendusime ja kuidagi ei ole näha praegu, et need oleksid prioriteediks. ei ole mingit sidet õigusriigi põhimõtte järgimise ja vahendite vahel. Eh, nii et seda tuleb muuta. Reknotek, palun aitäh. see tippkogu järeldus või see dokument annab meile lootust, et me suudame vastu astuda sellele kriisile ja oleme tänulikud. kõik poliitikud peaksid ka kodanike Eh, toetust siin taotlema. mina ei taha vähendada õiglase ülemineku fondi, vastupidi, mul on hea meel selle üle, et ühtekuuluvuspoliitikat tugevdatakse ja selle poliitika valdkonna abil luuaksegi uusi töökohti. ma tahan eh, tänada volinik Ferreirat, kes vastutab koos eh, ühtekuuluvuspoliitika eest on teinud suurepärast tööd ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et Euroopa vahendid, mida tuleks kasutada kliimameetmeteks, peaks olema avatud kõikidele tehnoloogiatele, sealhulgas tuumaenergiale. aitäh. pooleteiseks minutiks härra Ressler, palun. mikrofon. mikrofoniga, palun. <laughs> poštovani predsjedniče kolegice i kolege aitäh austatud president head kolleegid praegu kui valitseb enneolematu kriis nii majanduskriis kui ka eh, kui ka tervishoiukriis jõuti poliitilisele kokkuleppele ülemkogus ja see on positiivne see näitab ühtsust, saadame sellega selge ühtsuse signaali, seda on vaja praegu Euroopas. on mõned riigid, mõned piirkonnad ja mõned valdkonnad ja sektorid, mis on tugevamalt mõjutatud sellest kriisist ja seepärast peame me tegelema nende sotsiaalmajanduslike erinevustega minu liikmesriigis, Horvaatias näiteks, aga ka kogu Euroopas on konkreetne solidaarsus oluline selleks, et kiiret majanduskasvu või majanduse taastamist tagada. roheüleminek on oluline, uue põlvkonna Euroopas tuleb investeerida tulevikku uue põlvkonna Euroopa on võimalik ainult siis, kui me investeerime rohkem juba edukatesse programmidesse teadusuuringute valdkonnas, Digital Europe programm eh, ja muud tulevikku suunatud programmid. Euroopa Parlament ainsa otse valitud Euroopa institutsioonina saab veelgi aidata parandada seda ettepanekut koos, peame me näitama, et Euroopa on valmis ajalooliste sammude võtmiseks siis, kui seda on kõige rohkem vaja ja oleme valmis kaitsma kõiki põlvkondi kõikides liikmesriikides, aitäh! vähem raha tervishoiu, kliima ja muude küsimuste jaoks. digimaks on hea lahendus, kuid see on kaks miljardit eurot aastas, kaks miljardit. plastikumaks, see on vaid äh, viis miljardit ja see kindlasti väheneb. parim lahendus, mis äh, tooks meile kõige rohkem rahalisi vahendeid, oleks äh, finantstehingute maks ühendkogu mainis seda oma järeldustes, kuid ei piisa sellest, et ainult rääkida et sellest teemast, meil on vaja konkreetseid lahendusi. Brexiti ja kriisi valguses äh, võimaldaks äh, finantstehingute maks äh, meile juurde viiskümmend miljardit eurot aastas. Äh, meil on direktiiv, mis viiskümmend miljardit eurot aastas saaks tuua, viisteist miljardit saaks ühislaenu sellest rahastada ja ülejäänud raha saaks kulutada ähm, kliima, tervishoiu ja muude valdkondade jaoks ja see on sotsiaaldemokraatide tööprogrammis. meil on vaja äh, Äh, et see oleks prioriteet, Saksamaa on öelnud, et see kõik on äh, tema jaoks prioriteet. ja kodaniku ja parlamendisaadikuna ei ole mul võimalik aktsepteerida äh, praegusel kujul eelarvet, meil on vaja viiskümmend miljardit lisaraha kliima ja muude lahenduste jaoks. praegu Sofia. kolleeg Intvelt, palun. aitäh, enne kui ma tegelikult alustan oma sõnavõttu, pean ütlema, et on kahetsusväärne et komisjoni ja nõukogu eh, juhtivatel isikutel on justkui komme lahkuda meie kojast enne, kui arutelud lõpule jõuavad, nii et eeldaksin, et see muutub. head kolleegid, täna on kellegi sünnipäev Euroopa söe- ja teraseühenduse sünnipäev, tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta Pariisi lepingus anti sellele õigus eh, makse koguda ja raha laenata ja otsused võeti vastu enamuse teel. nii et mõelge selle peale, nendel inimestel, nendel juhtidel oli visioon ja neil oli julgust võtta samme tuleviku nimel. tänane otsus ei eh, ei puuduta seda, milline, millised on need summad, me peame valima uue ja vana Euroopa vahel, tagasimaksed esindavad vana Euroopat eh, tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandat aastat, kui eh, meil eh, oli veel Berliini müür Euroopas, aga tuleviku investeerimine esindab uut Euroopat. üle kahesaja miljoni eurooplase andsid meile mandaadi selleks, et tulevik tulevikku kujundada. parlamendil on võim siin kaasa rääkida ja kasutame seda. aitäh. ütlen teie tähelepaneku edasi. härra Novakov, pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, hea volinik, head nõukogu esindajad kuna liiga paljud kolleegid seda ei öelnud, siis ütlen seda mina. suur tänu eh, selle, selle eh, laeva nii-öelda juhtimise eest nende viie päeva jooksul. Äh, see kokkulepe ei ole täiuslik ja seetõttu Euroopa Parlament üritab äh, muuta seda täiuslikuks teatud äh, lubadused äh, on, tekitavad väga palju segadust, näiteks kuidas meil on äh, kavas kriisist väljuda, samas kui me kärbime tervishoiuprogramme. kuidas meil on kavas kliimat prioritiseerida, kui, kui me samas vähendame õiglase ülemineku vahendeid? meil on vaja suurendada ka Erasmuse programmi vahendeid. see, mida me siin teeme, sellel on palju rohkem väärtust. parlament on praegu valmis äärmiselt kiiresti tegutsema selle nimel, et see kokkulepe saaks paremaks me peame olema võimelised lubama oma lastele, et nende tulevik on parem kui praegu me ei tohi äh, vähendada ühtekuuluvusvahendeid, samuti see on meie kohustus kodanike ees. Koda- äh,, parlament eksisteerib kodanike jaoks. Europa... aitäh. Euroopa selle taastekavaga on otsustanud võtta juhtimise oma ja oma tuleviku enda kätesse võetakse ühislaenu ja nende vahenditega investeeritakse meie tulevikku, meie majanduse rohestamisse, digitaliseerimisse ja konkurentsivõime suurendamisesse. sellega luuakse töökohti, muudetakse majandus vastupanuvõimelisemaks, loomulikult on meil vaja kaasavat kasvu, see tähendab seda, et et lähenemine on suurem, peame aga õppima mineviku vigadest, ei osta ühtki riiki välja, me ostame välja Euroopa justkui me peame mõtlema solidaarsusele, see taastefond on oluline, Hispaania valitsus, kõik teised valitsused on selle, panustavad sellesse, paraku me näeme selles ettepanekus, et mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek ei ole piisavalt ambitsioonikas, et see ei vasta meie katsumustele ja peame tagama selle, et meil on selline eelarve, milles vastatakse meie kodanike ootustele. aitäh. palun, proua Pereira. aitäh, härra president, daamid ja härrad, parlamendiliikmed. umbes seitse kuud tagasi jõudsime me täiesti uude reaalsusesse. nägime oma silmadega, tundsime omal nahal Eh, selle pandeemia levikut, me nägime, kui kiiresti see maailmas levis ja see levis eh, võib-olla ainult sama kiiresti, kui hirm levib. ükshaaval jõudis see kõikidesse meie liikmesriikidesse ja neis kõigis on kaotatud ka elusid. peame peatama selle viiruse leviku, mis pani seisma täielikult meie elud, meie töö Euroopa aga ei peatu, taaskord õnnestus meil tõusta olukorra kõrgusele, populism ja populistlikud hääled vaigistati tegutsemisega. Need, kes pidevalt kuulutasid Euroopa lõppu, nad vaigistati. mul on hea meel, et, et plastimaksu, maks kehtestatakse, see on õige, aga ainult väike samm paraku otsustati täielikult eh, kaotada, eh, kaotada maksevõime toetamise rahastamisvahend, eh, kärpeid tehti õiglase ülemineku fondis ja mujal ja see fond Next Generation EU seega on kaotanud suure osa oma tähendusest. ja kui suured mehed on öelnud, et tulevik on ainult Eh, praeguse aja prügikasti, see on neil õigus. aitäh, härra Pulman. praegu lasub meil suur rahvusvaheline vastutus. me ei paku piisavalt humanitaarabi ja pikaajalist eelarvet kärbiti ka väliskoostöö arvelt seda just sellisel ajal, kui meie partnerid vajavad meie abi kõige rohkem. seda tuleb muuta, peame seda parandama. sotsiaaldemokraadid töötavad selle nimel, et programmi rakendataks hästi, see, et me oleksime uuenduslikud oma majanduses. meie Saksamaal ja kogu Euroopas oleme sellele pühendunud, aga üks on selge, kodanike õigused Varssavis ja Budapestis, neil ei ole hinnasilti. me ei tohiks neid maha müüa ei täna, homme ega ühelgi, ega ka sel päeval, kui me selles kojas hääletame mitmeaastase finantsraamistiku üle, aitäh. aitäh, Uudo. järgmine kolleeg, palun, minut kolmkümmend. austatud daamid ja härrad see kompromiss on aluseks läbirääkimistele Euroopa Parlamendiga ja need läbirääkimised on väga vajalikud, kui me vaatame, missugune on see vähene tuleviku vastutus, kui me peame parandama seda kokkulepet Euroopa liit ei ole mingisugune sularahaautomaat. me tahame tugevdada Euroopa demokraatiat, me tahame usaldusväärset eh, tulevikuliitu. ja me oleme vastutavad ka tulevaste põlvede ees, mitte ainult eh, ei pea me rahuldama eh, parempoolsete ja ja natsionalistlike populistide huve. ja härra Michelli kõne, kõned ausalt öeldes siin meie ees on teistsugused kui selle seitsmesaja miljardi, miljardist eurost teatamise ajal. tõepoolest, seda on enam, kui mitmed liikmesriigid tahtsid tegutses toetades neid riiklikke populiste ja ütlen väga selgelt nüüd välja, et meie Euroopa Parlamendis esindame seda, et ühtki otsust ei ole võimalik vastu võtta en-, ilma esindajate koja heakskiiduta me ei tohi vähendada kulusid selleks, et investeerida haridusse, teadustöösse, julgeolekusse, kliimasse ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. õigusriigi põhimõtte mehhanismi kasutusele võtmine ja siduv tagasimaksete plaan on vajalikud, peame olema ükshäälsed selleks, et Euroopa demokraatia oleks tugev. aitäh härra Angel. suur tänu, härra president ähm,. jah, see kokkulepe on ajalooline, kuid ainult ähm, taastefond Next Generation EU, mis äh, hõlmab äh, suurt osa toetusi. see on solidaarsus ja see on parem lahendus äh, praegusele kriisile kui kahe tuhande kaheksanda aasta oma. kuid MFF, mis peaks muutma Euroopa tugevamaks, sotsiaalsemaks, modernsemaks, kliimasõbralikumaks, see on kahjuks halb uudis järgmistele põlvkondadele meil ei ole võimalik vastu võtta Äh, kärpeid äh, tulevikku suunatud programmidele, me ei saa aktsepteerida äh, lahjendatud õigusriigi põhimõtete nõudeid. on väga kahetsusväärne, et tagasimakseid ei ole kõrvaldatud, ülemkogul oli siin võimalus Euroopa edasi viia, Euroopa on midagi enamat kui võtmise ja andmise liit meie siin oleme ainus otseselt valitud Euroopa Liidu institutsioon, me äh, so-, hääletame resolutsiooni poolt, äh, millega me tervitame taastefondi, kuid väljendame seda, et MFF-ist ei piisa selleks, et äh, kaitsta meie õigusriigi põhimõtteid ja meie tulevikuprogramme. parlament ei plaani kibedat rohtu alla neelata ja Euroopa väärib enamat, aitäh! suur tänu ja nüüd ähm, Maria Spiraki poolteist minutit, palun! suur tänu! Euroopa Liidu juhid äh, astusid ajaloolise sammu edasi, lepiti kokku ühises äh, laenamises selleks, et äh, sõjast alates kõige suurema sil-, kriisiga silmitsi seista. me saame majanduse, mis on vastupidavam ja rohelisem, tegemist on loomulikult ajaloolise sammuga, mis põhineb ka ajaloolisel kompromissil kuid see tähendab seda, et meie parlamendina ei saa aktsepteerida seda, et maksed ei ole seotud õigusriigi põhimõtetega, samuti ei ole aktsepteeritavad meie jaoks kärped õiglase üleminekufondis, mis on äärmiselt oluline ähm, Vahemere piirkonnas, Vahemere piirkonnas on praegu palju pingeid ja see on ähm, Türgi süü. Nad on seadnud äh, ohtu Kreeka territoriaalse terviklikkuse. samuti ähvardab Türgi Prantsusmaad. Nad äh, rikuvad Liibüas äh, relvaembargot, nad, Türgi otsustas ka Hagia Sophia mošeeks äh, muuta, meil on vaja sanktsioone Türgi vastu. see on ainuke viis, kuidas meil on võimalik saata selge sõnum selle kohta, et me ei allu ähvardusele, ähvardustele. praegu on aeg Euroopal mm, silmitsi seista oma probleemidega. kui me laseme Türgil samamoodi edasi tegutseda, siis ei ole meil Euroopa ühtekuuluvust suur tänu, viimane kõneleja, proua Toia suur tänu, see ülemkogu äh, kindlasti kirjutatakse ajalukku, sest äh, võeti vastu ajaloolised otsused, otsustasime eelistada solidaarsust, ühtsust ja vastutust selleks, et kõik üheskoos edasi liikuda ühtsete vahenditega, mitte ainult majanduskriisiga tegelemiseks, vaid ka muudes valdkondades. Äh, et Euroopa oleks sotsiaalsem, me mõistame, et kui üks riik langeb, siis ühekaupa võivad langeda ka teised. me teame, et populistid ka minu riigis Itaalias ähm, võivad küll olla veel tugeval positsioonil, kuid neil ei ole argumente äh, Euroopa vastu võitlemiseks. mistõttu me oleme väga rahul tulemustega, kuid on ka asju, millega me ei ole eriti rahul on, nagu teisedki on öelnud, siis meil on vaja MFF-i, mis ei oleks äh, mis ei räägiks iseendale vastu ja mis ei äh, õõnestaks äh, taastepingutusi, ma näiteks ei mõista, miks on meil kärped hariduses ja, ja teadusuuringutes, me ei saa selliseid kärbeid lubada. me oleme kuude viisi üritanud teha koostööd ähm, teadlastega tervishoiusektoris ja praegu me teame, et meie elud ja meie majandus sõltub äh, praegu toimuvate teadusuuringute tulemustest seoses äh, äh, farmakoloogiliste toodetega ja vaktsiinidega. kõik, kes töötavad tervishoiu valdkonnas ja ka teadlased, need, nad, neid ei tasustata adekvaatselt me peame nende nimel rohkem tööd tegema, te olete väga palju tööd juba ära teinud ja me peame teid selle tulemuse eest küll tänama Euroopa Parlamendina, aga me peame siiski täiendama veel MFF-i jaoks neid tulemusi. suur tänu ja nüüd annan sõna komisjonile, volinik Haan, palun, sõna on teil. minister, meine damen und herren. austatud president, daamid ja härrad kõigepealt tahaksin teid tõesti kogu südamest tänada. tänan, et te korraldasite selle erakorralise istungjärgu ja paljud teist katkestasid oma väljateenitud puhkuse on aga oluline, et me tõepoolest kiiresti tegutseksime. Euroopa Ülemkogu jõudis tulemuseni ja olen teie kriitikaga nõus, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, seal on kindlasti mõningaid punkte, mida oleks võimalik veel parandada või täpsustada, eriti seoses programmiga Next Generation EU. selle abil ei ole võimalik MFF-i seal parandada kui ma mõtlen näiteks välispoliitikale, oleme selles kojas samuti rääkinud sellest, kui oluline on näiteks Aafrikas meie naabruspoliitika, kui oluline on seal aktiivselt tegutseda. samuti seoses rände küsimustega tuleb tagada see, et mujal maailmas oleks samuti kättesaadav ka ravim või vaktsiin, kui me selle leiame. ja seepärast on praegu just nendes valdkondades võimalik või oluline veel pärast täpsustusi teha. räägiti õigusriigi põhimõttest samuti. seal on erinevaid tõlgendusi tõepoolest, nagu kuulsime, igaüks sõitis koju ja nägi seal seda, mida nad soovisid näha aga oluline on lõppude lõpuks see, mis seisab paberil. poliitiline selline sõnavõtt on tehtud ja kokkulepe on vastu võetud, aga peame ka õigusaktidesse selle kõik kirja panema. mis puudutab omavahendeid, siis on tee praegu te kindlaks tehtud, mis kapitaliturgudelt laenatakse, tuleb loomulikult ka tagasi maksta, nii et seda arvesse võttes paneb komisjon nüüd täpsemalt paika selle, milliseid omavahendeid võiks rakendada parlamendil on samuti selles osas omad ideed, ma arvan, et need võiks kokku koguda ja selles mõttes on, on kindlasti vajalik vajaduste hindamine läbi viia, mõned liikmesriigid saavad kiiremini rakend-, need muudatused sisse viia ja neid rakendada, teistes liikmesriikides on keerukuse tõttu tõttu vajab kauem aega, näiteks mis puudutab siin piiril kohaldatavat näiteks süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, nii et see kõik ei ole kindlasti kerge, selleks on vaja aega, aga te võite kindlad olla selles, et komisjon on selles mõttes eh, kindlalt võtnud kohustuse selles osas midagi ette võtta. tahaksin teid tänada veel kord see viimase nelja päeva otsus tõesti mitmed teist kirjeldasid seda ajaloolisena, kuigi sellel on omad puudused kindlasti, aga ma arvan, et see näitas seda, et ajalooline ta sellegipoolest on, mina olen üle kümne aasta tegelenud siin Euroopa teemadega ja kümme aastat tagasi, ma arvan, sellele kriisile, mis siis valitses, samuti ei vastatud. nii et praegu tegutseme teisiti. ja on mõistetav, et Euroopa Parlamendi volitused ja on sellised, et teatud punkte on vaja, võib täpsustada, on oluline, et teil oleks sõnaõigus tõesti mitmeaastase finantsraamistiku osas ja ma loodan, et te leiate kiiresti lahenduse, ma loodan, et te võtate otsused vastu kiiresti, nagu me ütleme, time of essence, aeg on siin väga oluline. ja on vaja ka, et kakskümmend kolm liikmesriiki, liikmesriikide parlamenti otsused vastu võtaksid, ratifitseeriksid selle otsuse nii et kõik liikmesriigid peavad veel kõvasti tööd tegema, see on selline protsess, mis võtab tavaliselt kuid aega ja me loodame, et Euroopa kodanikke ja Euroopa ettevõtjaid on võimalik aidata juba järgmise aasta alguses, mitte aasta keskel või lõpus ja siin, ma arvan, on Euroopa solidaarsus samuti väga vajalik, nii et veel kord suur tänu. mis säärio? Siamo alla fine di questo dibattito. suur tänu, nüüd oleme me siis äh, lõpule jõudnud selle erakorralise täiskogu istungjärguga, järgmine istungjärk seisab ees septembris. Äh, me oleme kõik, kallid kolleegid, äh, nüüd kogenud sellist erilist perioodi meie elus, meie institutsioonides, suur tänu kõikidele, kõigile fraktsioonidele, suur tänu parlamendi töötajatele, juhtkonnale, samuti tõlkidele, ütleb president väga lahkelt. viimased kuud on olnud katsumuseks meie jaoks, pidime parlamendi töö alal hoidma ning oleme hästi toime tulnud, saime parlamendi toimima, saame ka Euroopa Liidu toimima, töö on erakordne, suur tänu kõigile, kes on ohverdusi teinud, kes on kannatlikud olnud. Te kõik olete soovinud enamat, aga tegime seda, mis suutsime, sellega, mis meil käepärast oli. meie töö läheb edasi. Euroopa Parlament jätkab oma tööga ja eh, tore oleks jälle kohtuda Strasbourgis ühes meie töökohas suur tänu. Thank you.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

dag peter.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

Bene. Bonjour, ça va? Tout va bien? Tout va bien? Tout va bien. Bonjour. Bene. Il Presidente. Comunichiamo. Allora, la seduta è ripresa.